Dear colleagues, I, I don't think we should wait anymore. I, I... kolleegid, ma arvan, et ei tasu enam rohkem oodata, inimesed tulevad ja lähevad, aga hakkame pihta. tervitan teid siin meie ühisel koosolekul, Regionaalarengu Komisjoni ja Territoriaalse Ühtekuuluvuse Poliitika Komisjoni ühisel koosolekul me oleme kõik siin selleks, et kohtuda ka Kotari presidendiga. mina ja Kotari esimees juhime seda koos ning me otsustasime, et see aasta arutame me siin kohtumisel neid küsimusi, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitika uut raamistikku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend räägime mitmetasandilisest juhtimisest, partnerlussuhetest äh, ja räägime ka ning kommenteerime seda käitumisjuhendit, mis selles kontekstis välja töötatakse räägime ka temaatilisest kontsentreerumisest ja ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsest dimensioonist ning ühisest strateegilisest äh, raamistikust, mis on meie uueks meetmeks selleks, et äh, järgnevatel aastatel meie poliitikaid paremini välja kujundada. ma ei taha korrata, aga ma siiski kordan veel kord seda, et me kohtume väga kriitilisel ajahetkel Euroopa Parlamendis me peame juba tegelikult läbirääkimisi nõukoguga. Euroopa Parlament kaasotsustajana peab läbirääkimisi uue regulatiivse raamistiku üle tulevasteks aastateks ning parlamendina oleme me ka kaasatud institutsioonina, mis saab anda arvamuse ja kel, millel on ka vetoõigus mitmeaastase finantsraamistiku puhul. ning need äh, kaks läbirääkimiste vooru, mis samal ajal käivad, on väga otsustavad ka ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel tulevikuks. esimest korda Euroopa lõimumise ajaloos on parlament olukorras, kus tal on võimalik äh, tulevaste poliitika eest võtta rohkem vastutust. nii et meil on see tavaline seadusandlik menetlus, mida me kasutame, nii et äh, Euroopa Parlament on äh, nõukoguga sarnasel positsioonil, läbirääkimised toimuvad võrdsetel alustel, tegemist on tõeliste läbirääkimistega ja seetõttu on väga tähtis leida kompromisse, mis ei lahjenda välja töötatavaid poliitikaid. nagu te endale ette võite kujutada, parlamendisaadikutena ja ma arvan, et see tegelikult ühendab meid regioonide komiteega. me nimelt kaitseme jäigalt äh, ühtekuuluvuspoliitikas partnerlussuhteid. meie arvates on need äh, ülitähtsad mitte ainult demokraatliku legitiimsuse mõistes, vaid ka tõhususe pärast. me toetame samamoodi paindlikkust, millega oleks võimalik Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke näiteks või ka üleüldiselt eesmärke Äh, üle viia investeeringutesse, mille puhul siis arvestataks ka tõesti kohalike omavalitsuste, piirkondade, lindade eripäraga. paindlikkusega on võimalik, äh, paindlikkust kasutades on võimalik paremini arvestada territo-, erinevate piirkondade territooriumite erivajadustega ja siin ruumis tihti räägime me ka nii-öelda arukamast kulutamisest või siis ka arukamast investeerimisest, seetõttu on meil vaja ka paremat raamistikku ühtekuuluvuspoliitika jaoks. Need on need neli neli teemat, mis me valisime välja selleks, et täna siin rääkida nendest me oleme alati ja ka jätkame seda suunda, nimelt et me toetame süvendatud partnerlussuhteid. me teame, et see ei ole midagi uut, partnerlussuhted kehtivad juba praegu, tegid seda ka minevikus. ja Euroopa partnerluspõhimõtete äh, elluviimisel peame me olema ka tõhusad ja seetõttu me üritame kaitsta ennast läbikukkumiste eest tulevikus. me soovime, et määrus annaks kohalikele piirkondlikele omavalitsustele tugevama rolli. me soovime, et meil oleks partnerlusleping. ärge ajage partnerluslepet ja lepinguid omavahel segamini, aga me soovime siis partnerluslepete liikmesriikide ja tähtsate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. ja me tahaksime, et paremini defineeritakse ära ka erinevates piirkondades tähtsad partnerid nii majanduselus kui ka sotsiaalelus mis puudutab temaatilist kontsentreerumist, siis algusest peale on parlament toetanud ühtekuuluvuspoliitika kohandamist kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidega. me tahame, et ühtekuuluvuspoliitika annaks käega katsutava panuse Euroopa strateegiatesse, eriti ähm, aruka ja kaasava majanduskasvu puhul, aga me saame aru, et sellise, et see toimub ainult siis, kui me oleme piisavalt paindlikud, eriti kui kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on piisavalt paindlikud selleks, et rakendada programme vastavalt oma vajadustele ning eripärale ja selles mõistes on meie positsioon ka läbirääkimistes äh, päris hea. ei tohi ära unustada ka territoriaalset dimensiooni, me oleme määrusele teinud terve rea muudatusettepanekuid, millega tuua rohkem välja poliitilise arhitektuuri ja poliitiliste süsteemide regionaalset aspekti tuua siin mõni näide. meie jaoks on väga tähtis äh, linna ja maapiirkondade dimensiooni ühendamine. me soovime näha uusi meetmeid, nagu näiteks omavalitsuste juhitud arengud, me toetame paremat programmide koordineerimist, eriti just makroregionaalsel tasandil ning me toetame ka süvendatud, äh, paremini nähtavad territoriaalsed koostööd üle kogu Euroopa. ja nüüd ühine strateegiline raamistik, mis tuleb toetava poliitilise instrumendina mängu, meil on praegu ühised äh, reeglid ühise katuse all ja konkreetne määrus, mis tagab jätku, järjekindluse erinevate eelarveridade vahel. me kasutame sünergia efekte Eh, tähtis on kasutada arukalt ära kõikide fondide vahendeid ja see on tegelikult strateegilise raamistiku eesmärk. Need oleks minu sissejuhatavad märkused ja nüüd ma annaksin Kotari komisjoni esimehele härra Bosniakile sõna, et tema saaks teha oma sissejuhatavad sõnad. suur tänu, mul on väga hea meel siin teiega olla nüüd hakkan ma kõnelema poola keelt, nii et võtke klapid palun omale. Which you don't have it. E, Szanowni Państwo, z, e, bardzo się cieszę, że po raz kolejny, tak jak co roku, spotykamy się z e, przedstawicielami. Lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et meil on võimalus Regionaalarengu Komisjoni liikmetega Euroopa Parlamendist kohtuda. mul on väga hea meel et me kohtume täna kõikidega, kelle jaoks ühtekuuluvuspoliitika mängib tähtsat rolli. me kohtume siin täna ühel väga tähtsal ajahetkel. läbirääkimised raamtingimuste üle ja ka eelarve üle on käimas ning eelarve mõjutab ka kõige rohkem meie tulevikku kui see ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud eelarve ei täida meie soove, siis on meil väga raske rakendada kõiki neid otsuseid, mida me oleme varem vastu võtnud ja siis tuleb meil ühtekuuluvuspoliitika tulevikku koordineerida äh, ning muuta. seda kardame me kõige rohkem ja seetõttu me loodame, et regionaalareng Arengu Komisjoni ja regioonide komitee koostöös on meil võimalik leida lahendus sellele probleemile. seda seepärast, et me oleme veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. me soovime eelkõige Euroopa konkurentsivõimet tugevdada. selle jaoks on meil vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat. see tuleb väga selgelt välja ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkides. regioonide komitee on oma arvamused koostanud ja ka edastanud äh, vastavatele adressaatidele. me oleme praegu ette valmistamas ka raportit äh, ühiste raamtingimuste kohta mina olin ja olen selles valdkonnas pearaportöör ja ma loodan, et meie arvamusi, äh, meie arvamused võtab siis ka regioonide komitee novembrikuisel täiskogul äh, vastu. me oleme täiesti teadlikud sellest, et äh, siiamaani vastu võetud arvamused tuleb üle vaadata. me peame üritama kõik kõiki erinevaid mõtteid äh, uuesti koondada ja kõiki küsimusi, mis siiamaani meie ettepanekutes on jäänud kas kahe silma vahele või kõrvale, need tuleb uuesti üle vaadata ning me teeme seda ja jaanuarikuus järgmisel aastal kavatseme me vastu võtta meie uue arvamuse ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta ning selle arvamuse edastame me siis ka nõukogule. otse loomulikult valmistasin ma end koos oma kolleegidega tänaseks kohtumiseks ette, selleks, et kohtuda siin Euroopa Parlamendiga ja Regionaalarengu Komisjoniga ja me analüüsisime ka regionaalarengu komisjoni ettepanekuid, meie arvamus on üksteist lehekülge pikk ja mul on väga hea meel näha, et pea kõikides küsimustes meie arvamus on ühesugune. on paar väikest erinevust, aga ma usun, et sellegipoolest on meil võimalik sellest arvamusest kasu lõigata. peale selle on meil väga hea teada, et meie partneriks on nii tugev partner nagu Euroopa Parlament. ma olen veendunud, et meie ettepanekuid on võimalik ka otseselt üle võtta. me seepärast esitasime oma arvamuse ka Regionaalarengu Komisjoni pre-, esimehele. ma juba ütlesin, et meie jaoks on väga tähtis teada, et meie kõrval on läbirääkimistes väga tugev partner ehk siis Euroopa Parlament, millele meie soovime tähelepanu juhtida. regioonide komitee jaoks on selge, et ühtekuuluvuspoliitika mängib keskset rolli. ma pole regioonide komitees näinud mitte kedagi, kes ei jagaks seda arvamust ja seetõttu ei ole keegi nõus ka sellega, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid tulevikus tuleks vähendada. seda seetõttu, et kõik Euroop-, kõikidel Euroopa piirkondadel kogu Euroopas on äh, õigus edasi areneda ja seepärast me toetame ka neid piirkondi, mis praegusel hetkel on ülemineku etapis, mis viimastel aastatel on edasi arenenud ja kus äh, SKT inimese kohta on natukene kõrgem, ehk siis umbes seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest. kuid me oleme ka täiesti teadlikud, et need piirkonnad vajavad meie toetust edaspidigi. sellepärast, et mitte mingil juhul ei saa praegu jääda loorberitele puhkama ja seetõttu ei tohi neid piirkondi, mis on nii palju edusamme teinud, Äh, nüüd unustada. sama tähtis ja see on tegelikult äh, re regioonide komitees suisa traditsiooniks, toetame me mitmetasandilist äh, valitsemist. viimasel ajal oleme Koteri komisjoni kohtumistel välja töötanud äh, käitumisjuhendi, võtsime selle ka vastu ning äh, regioonide komitee täiskogul me esitleme seda uut käitumisjuhendit ja ka hääletame selle üle. meie arvates on väga tähtis äh, tähelepanu pöörata sellele, et regioonide komitee hääl, meie hääl peaks tulema kuuldavale kogu äh, ametiperioodi jooksul ja me soovime, et meiega arvestataks äh, kogu ametiperioodi jooksul. meie jaoks on väga tähtis ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. me teame, et äh, teemade paikapanek äh, mängib läbirääkimistel väga tähtsat rolli, eriti siis, kui me räägime vahendite jagamisest kohe kindlasti tuleb jõuda selles küsimuses kokkuleppele aga meil on vaja ka natukene paindlikkust erinevate projektide ja programmide rakendamisel erinevates piirkondades. mina isiklikult äh, olen ühe piirkonna eesotsas ja meie jaoks on tähtis äh, teada, et me saame oma töös olla paindlikud ja selliseid piirkondi on Euroopas palju me peame olema paindlikud selleks, et kohaneda tuleviku väljakutsetega. programmid peavad arvestama meie vajadustega, meie eripäraga, sest ainult niimoodi on meil võimalik oma konkurentsieeliseid kõige paremini ära kasutada. me ei tohiks liiga paindumatut korsetti piirkondadele peale panna regioonide komitee arvamus on väga selge, eriti just makromajandust puudutavates äh, valdkondades. eriti ühtekuuluvuspoliitika äh, ühendamisel äh, majanduskasvu ja stabiilsuspaktiga. me kardame, et makromajanduslike tingimuste liiga tihe sidumine võib olla meile komistuskiviks ja meie piirkonnad, mis peame siis programmi ellu viima, ei saa võimalust edasi areneda niimoodi, nagu me oleme siiamaani soovinud. meie arvates makromajanduslike tingimuste liiga jäik paikapanek ei ole meile eeliseks. me eeldame ka programmeerimismenetluses stabiilsust. eriti loodame me, et arvestatakse programmide ettevalmistamisel ka majandusliku olukorraga eriti majanduspoolaasta puhul on see tähtis, sest kui majanduspoolaasta hakkab liiga palju programme mõjutama, siis on meil väga raske neid rakendada. sellisel puhul ei oleks meil ka võimalik ette planeerida ja seetõttu oleks meil ka väga raske näidata ette edusamme nii ebakindlas olukorras nagu praegu. me oleme ka preemiaprogrammide vastu, eriti reservide kasutamisel. meie leiame, et äh, selline preemia või boonusprogramm toob endaga kaasa selle, et hakatakse Äh, latti madalamale seadma, et eesmärgid muudetakse madalamaks ja sellepärast me oleme ka väga skeptilised selle boonusprogrammi osas. lõpetuseks. programmide rakendamise eest vastutava organisatsiooni esindajana äh, ütlen teile, et minu arvates on väga tähtis lihtsustada erinevaid menetlusi, sest äh, praegusel hetkel menetlused muutuvad järjest raskemaks, järjest keerulisemaks, eeldatakse, et äh, komplekssed äh, reguleeringud toovad endaga kaasa selle, et ei ole võimalik süsteemi ära kasutada. aga ka siis, kui menetlus on väga selgelt sõnastatud, võib eh, ikka ja jälle tekkida olukord, kus rakendamine muutub eh, raskemaks. jah, me peaksime menetlusi lihtsustama. ja see on tegelikult ainus eesmärk, mida me peaksime järgima ning ainult siis on meil võimalik edusamme ette näidata. täna on siin kohal ka ühtekuuluvuspoliitika erinevate valdkondade eest vastutavad raportöörid, nad on kohe kindlasti valmis teie küsimustele vastama või teie mõttevälgatusi ära kuulama. nii et nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks. Unfortunately the uphill struggle because we have Äh, jah, kahjuks peame me hakkama saama väga vähese ajaga, meil on neli teemat ja minu ettepanek on, et me lähtume teemadest äh, ja kasutame iga teema kohta viisteist, kakskümmend minutit ja alustame mitmetasandilisest juhtimisest, partnerlusest ja käitumisjuhendust, äh, juhendist, kuulame ära kolm-neli küsimust ja, ja siis ähm, anname võimaluse vastata kas parlamendiliikmetel või äh, äh, regioonide komitee esindajatel ja loodame, et meie äh, külalised väljaspoolt esitavad küsimusi hea meelega ja võtavad sõna. mul on palve neile, kes küsimust esitada soovivad, et küsimuse esitamiseks ei läheks rohkem kui üks minut ja selle aja jooksul peaks ka ennast tutvustama. ja alustame siis küsimustega mitmetasandilise juhtimise, partnerluse ja käitumisjuhendi kohta. kas on keegi, kes sooviks selle kohta küsimust esitada? Uh, we see a European parliamentarian Jens Nielsen. Jens härra Nilsen Euroopa Parlamendist äh, soovib küsimust esitada. aitäh, kasutan rootsi keelt. mina olen regioonide komitee Kotteri komisjonis olnud kümme aastat ja väga oluline äh, ka siin parlamendis on partnerlus, partnerluspõhimõtted komisjon on teinud väga hea ettepaneku, Regionaalarengu komisjon, kuid meie tahaksime seda veelgi täpsustada. me teame, et mitmed valitsused ei, mitmetele valitsustele ei meeldi kogu see lähenemine, sest nende arvates äh, ei ole see hea, mina tahaksin teada, kui aktiivsed on äh, parlamendiliikmed selleks, et valitsustele survet äh, avaldada, et partnerlus oleks kaasatud suur tänu, ma koguksin kõik need vastavad küsimused kokku ja siis on meil võimalik paremini korraga vastata. kas keegi sooviks veel sellel teemal küsimust esitada? palun. minu nimi on härra äh, Gabriel, mina töötan ähm, sotsiaaleluaseme ühingus äh,. kasumit äh, tootvate ettevõtete puhul äh, on olukord selline, nagu me näeme ka Hollandis, et kus soovitakse välja arendada mm, teatud ettevõtteid ja mina sooviksin teada, milline on see tagatis, et need ärihuvid ei läheks vastuollu mittetulundushuvidega äh, näiteks sotsiaalsete eluasemete puhul ja muu sarnasega. milline peaks olema teie komisjoni roll läbi vaadates neid ähm, lepinguid, aitäh! Any other question or any kas keegi soovib veel midagi küsida või midagi lisada? Äh, härra Plašak, palun ähm, Euroopa Parlamendist. daamid ja härrad, ma kasutan tõlget ja kasutan oma emakeelt. Zástupců výboru regionu ma tahtsin küsida regioonide komitee esindajatelt, kas nemad on ka tegelikult süvendatud koostööks valmis, sest kolmepoolsetel läbirääkimistel räägime meie partnerluslepetest äh, mis tähendab aga tulevikus seda, et regioonide, piirkondade, kohalike omavalitsuste esindajad on kaasatud läbirääkimiste laua taha siis, kui on peaministrid kohal. kas te olete tõesti oma töö niimoodi ette valmistanud, et te saadate nendest läbirääkimistest ka osa võtta? aitäh! kas keegi soovib veel midagi lisada? meil on aega vähemalt ühele küsimusele. palun aitäh selle eest, et mulle sõna andsite. kuulates seda arutelu, siis see, mis puudutab partnerlust, mulle tundub, et arutelu on toimunud kolmandal tasandil piirkonnal, riiklikul ja Euroopa tasandil. ning äh, nii-öelda proovi ajal, kui me räägime üksikutest riikidest, oleme me näinud kõiki neid kolme tasandit, äh, kohalikku äh, riiklikku ja Euroopa Liidu tasandit, seega tihti just äh, raskust taha poetakse selleks, et äh, nii-öelda keskendumist vältida. ja lähenemist muudetakse veelgi kesksemaks. minu küsimus on, millised võiks olla need võimalused partnerluse käigus kaasata ka piirkondlikud ja kohalikud omavalitsuse tasandit selleks, et kõik need riikliku tasandi meetmed väheneksid. nagu me teame, siis mõned äh, pro programmid on juurutatud kohalikul ja piirkondlikul tasandil, aga tihtipeale jäävad nad tähelepanuta. Äh, palun. Äh, kasutan nüüd, härra Osvald, jah, aitäh, räägin, kasutan võimalust rääkida tšehhi keelt Já se domnívám eh, prvně, no. Ma lähtun sellest, et kui nüüd meie käest küsiti, et kas me tõesti kohalike piirkondlike omavalitsustena oleme tõesti valmis partnerlusest eh, osa võtma, siis kui ma õigesti mäletan, siis praeguse programmiperioodi puhul me lähtusime sellest, et eh, et tuleb toetada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist. kuid tihti on nii, et meile saadetakse mingid dokumendid, me peame koostama oma arvamuse, mida me siis ka teeme ja vastus on tavaliselt olnud niimoodi, et jah, et teie ettepanekud töötati äh, raport, raportisse sisse, kuigi samas me ei näe neid hiljem kuskil ja ma ei räägi nüüd siin mitte ainult Tšehhi Vabariigi nimel. me oleme tõesti huvitatud sellest, et meie prioriteedid ka raportitesse sisse kirjutataks. Need prioriteedid, mis linnade, külade, valdade jaoks on tähtsad. kui ma vaatan Tšehhi arenguprogramme, arengukavasid, need äh, linnade ja valdade arengukavad, mis on koostatud siis nende puhul tuleb välja, et umbes nelikümmend protsenti rahastusest tuleb Euroopa Liidust. ma eeldan, et läbirääkimiste meeskonnad peaksid olema ette valmistatud nii, nagu härra Vlasak selle ette pani, sellepärast et muidu me lihtsalt loobume ühest võimalusest, mis meile kohalike piirkondlikele omavalitsustele on antud mis puudutab äh, erinevatel tasanditel kaasamist, siis ma lähtun sellest, et meil ei ole mitte mingit selget äh, meetodit riiklike reformikavade jaoks. ma olen seda juba tegelikult ammu öelnud. mina olen selle poolt, et äh, igalt liikmesriigilt nõutakse iga peatüki selget defineerimist, et seal oleks kindlalt kirjas, mis on riiklik tasand, mis on piirkondlik tasand ja mis on kohaliku omavalitsuse tasand vastasel korral ei ole meil võimalik äh, arvestada eripäradega ja erivajadustega erinevates piirkondades, aitäh! Oui, euh, Bernard Soula, je suis euh, vice-président de la région Rhône. Suur tänu. mina olen Prantsusmaa piirkonna kohaliku omavalitsuse asepresident ja minu arvates äh, tahaksin, ma tahaksin avaldada oma arvamust palju on juba ära öeldud. ma arvan, et me peaksime rõhutama ka ajakavale, sest väga tihti on nii, et äh, kõige olulisemad on detailid reeglid muutuvad seoses Euroopa fondidega, aga meil on vaja aega. ma tean, et te olete võidelnud selle eest, et tagada, et meil oleks piisavalt aega kohalikul tasandil töö tegemiseks ja partnerluslepingute sõlmimiseks. me peame tagama selle, et meil on piisavalt aega. kui ma tahan midagi ära teha minu piirkonnas, siis ma tean, et mul võtab äh, see aega üks aasta, sest tegemist on suure piirkonnaga, seal on palju erinevaid omavalitsusi ja linnu, ajakava aga on väga oluline, kui me tahame kõiki kaasata, siis peame arvestama ka sellega, et see võtab aega ja me peame kõigile andma piisavalt aega, enne kui need tegevuskavad paika pannakse, sest muidu äh, juhivad seda protsessi tehnokraadid ja äh, see ei võimalda kohalikel ähm, ametitel osaleda. ja mina tahaksin tõesti tähelepanu pöörata sellele ajakava teemale. Jan Olbricht ja siis võib-olla keegi veel regioonide äh, komiteest, kui mitte, aga siis lähme järgmise teema juurde. Jan, paluks äh, võib-olla siis lisaks küsimusele ka parlamendi seisukohta kajastada mõningatel teemadel. jah, mõned märkused. kõigepealt me peame arvestama sellega, et me üritame kogu fondide filosoofiat muuta. tegemist, see ei puuduta konsultatsioone, me räägime partnerlusest. ehk siis mingit äh, riiklikku plaani või kava ei ole meil on vaid partnerluslepingud. mis on partnerluslepingute taga, on see, et kõik osapooled, partnerid teevad koostööd, üheskoos nad valmistavad ette dokumendi, mis on raamistikuks kogu süsteemile seitsmeks aastaks. ma tean, et see saab olema üsnagi keeruline, sest partnereid on palju, aga see on ainus viis see ei ole dokument, mille eh, koostab valitsus ja seejärel konsulteerib teistega, vaid see on dokument, mis koostakse, koostatakse koostöös kõikide partneritega. ja mitte ainult, et ei koostata, vaid dokumenti on võimalik eh, ka muuta selle seitsme aasta käigus. ja neid muudatusi võivad teha kõik osapooled ning partnerluse põhimõtted, kui lugeda vastavat eh, määrust, mille taga meie seisame parlamendis, kõik partnerid, osapooled peaks olema kaasatud iga programmeerimise ja rakendamise etapis. see on suur väljakutse vaadata, kuidas kõik osapooled saaksid olla kogu aeg aktiivsed. komisjon tegi ettepaneku käitumisjuhendile ja see ei olnud juhuslik ja ei olnud juhuslik, et liikmesriigid sellest keeldusid. nõukogu ei taha, et meil oleks üks kava juhendi kohta kogu Euroopale minu arvates on see oluline nüanss ja samuti see, mis puudutab tegevuskavasid. Euroopa Komisjon tahab hetkel, et meil oleks partnerluslepingud koos tegevuskavadega üheaegselt, selleks, et aega kokku hoida. aga meie ettepanek on äh, seda teha kahes etapis, loomulikult nii kiiresti kui võimalik, kõigepealt partnerluslepingud, siis kokkulepe kava suhtes ja seejärel tegevuskavad kui partnerluslepingud või lepped ei ole, kui komisjon nendega ei nõustu, siis mis saab nendest tegevuskavadest hiljem? ehk siis küsimus ei ole tegevuskavade kasutusele võtmises, vaid selles esimeses etapis. komisjon tahab, et see oleks osa sellest paketist, meie tahame, et see oleks esimene samm ja siin on see vastuolu Äh, kolleeg Vlašeki küsimus oli üsnagi selge, üks kõige suuremaid probleeme ning endise linnapea ja, ja kohaliku omavalitsuse juhina on see viide kohaliku ja piirkondliku tasandiga seoses, sest üha rohkem äh, tekib arutelusid piirkondade ja linnade tasandil äh, regioonide peadirektoraat äh, on äh, muutnud oma nime, tegemist on nüüd äh, regionaalarengu ja linnade peadirektoraadiga. ja see näitab, et meil tõesti on vaja partnerlust mitte vaid valitsusega ja teistega, vaid kõikidel osapooltel omavahel, aitäh. kas keegi sooviks regioonide komitee poole pealt midagi öelda, kolleeg Schneider, palun? jah, suur tänu, ütlen hea meelega paar sõna. tegemist on väga kompleksse ja raske küsimusega, mis siin tõstatati, ma arvan, et me võiksime siin terve õhtu selle üle aru pidada. härra Nielsen, halloo! me olime Kotari äh, komisjonis pikka aega kolleegid ja nüüd küsimus selle kohta, et mida teevad liikmesriigid selleks, et piirkondi erinevates liikmesriikides paremini kaasata. selle palli ma nüüd tegelikult lükkaks teie väljaku poolele tagasi, mida teie seal Rootsis tegite ja mida meie võiksime sellest õppida, mida teie oma ajal, ajal tegite? iga liikmesriik näeb erinev välja, igas liikmesriigis on piirkondlikul ja kohalikul tasandil erinevad otsustusprotsessid ja mida meie nüüd institutsioonina teha saame, ma ei hakka siin rääkima sellest, mida teevad erinevad äh, liikmed Äh, mida meie saame teha institutsioonina, on see, et alati tõstatame selle küsimusi, ütleme, et äh, alamat tasandit tuleb ka võrdväärselt äh, kaasata ja et partnerlus on meie jaoks väga tähtis ja seda me ka teeme. näiteks meil paar aastat tagasi, meie esimest korda paar aastat tagasi uuesti tõstatasime mitmetasandilise juhtimise küsimuse, sellepärast et me koostasime valge raamatu ja nüüd olete teie selle teema avastanud ja vaatate seda kui mingit väga uut teadusvaldkonda. peale selle meie rääkisime ka territoriaalsete kokkulepete sõlmimisest liikmesriikides, mille puhul kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on automaatselt kaasatud ja nende kaasatus ka garanteeritakse. ja Euroopa Parlament on ka selle mõtte üle võtnud ning äh, mõndades liikmesriikides on tänu sellele ka edusamme tehtud, kuid me ei ole ikka veel nii kaugel, et me võiksime väita, et asjad on nii, nagu nad peavad olema ja mis puudutab erinevate tõukefondide vahendite kaasamist, siis jällegi äh, meil on siin äh, erinevad tasandid, piirkondlikud ja omavalitsus, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ja nende pädevused on erinevate äh, põhiseadustes erinevalt paika pandud. meil saksa keeles öeldakse tihti, et äh, et poliitika on nagu läbi paksu plangu puurimine ehk et poliitika on selline paks plank ja et sellest läbi süüa ennast või läbi puurida ennast, selleks läheb väga palju aega ja väga palju jõudu. sellepärast oleme me õnnelikud ka väikeste edusammude üle. suur tänu! tahaksin nüüd äh, härra Vosniakil äh, vastata ja siis äh, lähme edasi teise teemaga. partnerstva äh,, oczywiście komitet äh, tahaksin tulla tagasi partnerluse küsimuse juurde. otse loomulikult toetame meie käitumisjuhendit. me oleme teinud oma märkused ja me edastasime omad muudatussoovid. on täiesti iseenesestmõistetav, et kõheldakse selles, kas tasub nüüd partnerlusi äh, partnerlussuhted täiesti uuesti üle vaadata, sellepärast et need partnerlussuhted toimuvad sii- juba siiamaani väga hästi. meil on järelevalvekomisjonid, mis siis piirkondlikul tasandil on endale võtnud järelevalve ülesande. nii et äh, partnerlus kui selline on tegelikult elus me kujutame ette ja suudame ja oskame ette panna teatud käitumismustreid, kuid ne, meie häid kogemusi tuleks ka tulevikus edasi kasutada. ma olen ka veendunud, et meil on vaja leida kompromiss. ühelt poolt on meil see käitumisjuhend, kus tuleb mille puhul me oleme nõukogult saanud väga palju kriitikanooli, aga kuidagi tuleb see probleem ju lahendada. härra Garnier esitas küsimuse suurte ettevõtete toetuse ja toetamise kohta. teemade paikapanemisel me arutasime seda küsimust ja leidsime, et suured ettevõtted on äh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse kaasatud ja et me peaksime selle strateegia raames suurtele ettevõtetele andma võimaluse ise oma roll sisuga täita. see kehtib ka nende ettevõtete kohta, mis mis kasutavad VKE-de teenuseid ja niimoodi aitavad luua majandusklastreid piirkondlikul tasandil mängivad need klastrid otse loomulikult väga tähtsat rolli ja seepärast äh, tuleks suured ettevõtted ka äh, kaasata toetusskeemidesse. kui me räägime sotsiaalmajandusest ja äh, munitsipaaleluasemetest, sotsiaaleluasemetest, siis on täiesti selge, et sotsiaaleluasemete ehitamist tuleb edasi toetada, ma loodan, et Euroopa Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond leiavad vahendeid sotsiaalelamute ehitamise toetamise jätkamiseks, sest me tõesti ei tohi siin rahastamist katkestada kuna niimoodi on meil võimalik väga paljude inimeste elu paremaks muuta. munitsipaalelumajandus, olukord erinevates liikmesriikides on äh, täiesti erinev, Hollandis on äh, probleem äh, sellega, et need ettevõtted, kes ehitavad neid munitsipaalmaju, ehitavad ka eramaju ja siin tekib probleem riigi abiga, seetõttu elamumajandus ei ole mitte nii-öelda elamumajanduse mõttes probleemiks, vaid eh, siin tuleb arvestada riigiabi reeglitega, eh, avalike hangete reeglitega, eh, seega Hollandis on selline oluline näide, kus komisjon otsustab munitsipaalelumajanduse mahu nii et eh, see probleem oli, puudutas riigiabi, mitte munitsipaalmaju või elamumajandust. suur tänu selle lisanduse eest ja tuleme nüüd meie teise e, teemavaldkonna juurde, nimelt teemade keskendumine, teemavaldkondade keskendumine, kontsentratsioon ja alustamegi kohe arutelu ning kes sõna soovivad, andku palun märku. palun. Eh. palju tänu. härra ko-, proua koosoleku juhataja, härra Vosniak. mina olen tegelenud Galiitsa piirkonna välisasjade küsimustega pikalt ning olen regioonide komitees Kotter komisjoni liige. kui mõelda strateegiale Euroopa kaks tuhat kakskümmend ning temaatilisele kontsentratsioonile, siis me peaksime esitama küsimuse selle kohta, milline on tulevikus temaatilise kontsentratsiooni sise ühtekuuluvuspoliitikaga kuna see võib varieeruda sõltuvalt erinevatest eesmärkidest erinevates piirkondades ja, ja sõltub sellest, kuidas on arvesse võetud ka strateegias kaks tuhat kakskümmend. ja sellest ka minu küsimus, õigemini ma tahaksin julgustada Euroopa Parlamenti läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga toetada turvavõrku, mis on ette nähtud piirkondadele, kes eh, enam eh, lähenemiskriteeriumite alla ei kuulu ehk ma räägin äh, nendest regioonidest, kus on, äh, mis on jõudnud äh, vahemikku seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti skp keskmisest. nii et need piirkonnad, kes esimest korda on ületanud selle seitsmekümne viie protsendi piiri ja enam nii-öelda abi ei saa. ma mõistan seda osa komisjoni ettepanekust, et äh, regioonide komitees äh, on seda küsimust arutatud ja üheskoos äh, Euroopa Parlamendiga peame saatma selge sõnumi antud teemas valitsustele, et ei tohi karistada neid, kes on saavutanud konvergentsi eesmärgid. suur tänu, kes sooviks veel sõna saada? ma tean, et äh, Ove Wikström soovis küsimuse esitada, palun uh,. Thank you, chair uh,, my name is aitäh, eesistuja, minu nimi on Ludvig eh, äh, Wikström, äh, tegelen Interreg programmiga Turus, Soomes ning olen päris palju tegelenud ka Läänemere strateegia ellurakendamise küsimusega. heites pilgu tulevikku, siis tahaksin teada saada seda, et kuidas temaatiline kontsentratsioon äh, võiks tagada nii-öelda loogika ja toetuse makroregionaalsetele strateegiatele. kui erinevates programmides on erinevad prioriteedid, siis kokkuvõtteks võib tekkida olukord, kus meil sellist ühist perspektiivi ei olegi, mis on vajalik makroregionaalse strateegia puhul. suur tänu, härra Simitis, palun! Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, εγώ θα ήθελα μονάχα να παρα... Suur tänu, härra esimees, ma tahtsin lihtsalt ühe märkuse teha. olen raportöör Euroopa Sotsiaalfondi küsimuses ja mitmetasandilise valitsemise osas tehti äh, ettepanekus ei olnud tasakaalus äh, äh, keskvalitsuse ja piirkondlike omavalitsus, kohalike omavalitsuste tööjaotus. vahel on tegelikult äh, vabaühenduste eelised suuremad, tihti ei jäeta kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele üldse mitte mingit kaasarääkimise õigust, nii et nii palju mitmetasandilisest otsustamisest. nüüd see temaatiline teemavaldkondade kontsentratsioon, me leiame, et seda võib poli-, positiivselt äh, hinnata, aga me peame leidma veel õige viisi, kuidas eesmärke täita suur tänu. kas keegi soovib veel sõna saada? kui keegi sõna soovib saada, siis andke aga käega märku. Dragi colegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului me kallid kolleegid, ma tean, et Euroopa tegevuskava, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja selle lihtsustamist, on tõepoolest oluliseks poliitiliseks eesmärgiks ja väljakutseks, suurendamaks meie rahaliste vahendite kasutamise tõhusust ja vähendamaks halduskoormust. Euroopa Komisjon on algatanud järelevalve tegevuse ning avaldanud esimese tulemustabeli, mis on suunatud lihtsustamisele. me teame, et selle töö eesmärgiks on saavutada pärast seda, kui määrus on vastu võetud, olukord, kus liikmesriigid annavad omapoolse panuse selleks, et olukorda lihtsustada. ja see oleks ka üks peatükk partnerluslepingust, mis sõlmitakse kohalike omavalitsuste ja riigivalitsuste vahel. kuidas Euroopa Parlamendi liikmed eh, näevad kohalike omavalitsuste rolli selles lihtsustamistegevuses, ma esitan selle küsimuse seetõttu, et paljudes riikides, sealhulgas Rumeenias, mida mina esindan, on kohalike omavalitsuste juhid väga mures selle küsimuse üle. meie regioonide komitee liikmed eh, usume, et Euroopa käitumisjuhendi sätete ellurakendamisel see lihtsustamine võib olla, äh, anda väga häid tulemusi ja positiivseid tulemusi, aga me peame käitumisjuhendu ellu rakendama nii, et kaasatud oleksid tõepoolest need kohalikud omavalitsused. tänu, kas on veel keegi, kes soovib sõna saada, tundub, et mitte. seetõttu teen ettepaneku, et me, proua Hübner meile ka Läänemere strateegiat esitleks. Euroopa Parlament muudab teie elu veelgi raskemaks, kuna me püüame üha enam prioriteete ja investeerimisvõimalusi anda territoriaalse koostöö alla, et teil oleks suurem valikuvõimalus võrreldes tänase päevaga ja vastuseks teie poolt väljendatud muredele, et kuidas tagada, et see prioriteetide paljusus selles raames me jääksime keskendunuks põhieesmärkidele ja et kuidas mitmekesisus eh, annaks eh, omapoolse panuse koostöö tegemisse. seda on võimalik saavutada selliselt, et kohe algses faasis varakult kaasataks piirkonnad makropiirkondlike strateegiate raames, et need piirkonnad juba teeksid koostööd ja mõtleksid selle peale, kuidas saavutada su suuremat täiendavust programmide vahel. koostöö e-, ei tehta mitte ainult e-, kindlate programmide raames, vaid potentsiaal oleks isegi suurem selliste programmide puhul, mis üksteist täiendavad, ehk see, see on see tee, mida pidi edasi liikuda ehk makropiirkondlikud strateegiad saavad parandada regulatiivset raamistikku ja neid võib ära kasutada selleks, et teha koostööd paremini nii partnerluslepingute raames, tegevuskavade raames, kõikides etappides. ja ma ei usu, et ametlikult oleks võimalik tagada sellist koostööd, formaalselt tagada, kuna mm, mm, meil on nii-öelda erinevad etapid ja võimalused. olles seda nüüd öelnud, siis äh, seni saavutatud äh, õppetunnid näitavad äh, Läänemere strateegia raames, et juba on sidemed sõlmitud, sõlmitud piirkondade vahel, piirkonnad on valmis tegema koostööd, töötama üheskoos, selleks on olemas ka nii-öelda platvormid, kus saavad koostööd teha nii väiksemad kui suuremad ja selline äh, nii-öelda inimvara on olemas, kes on valmis koostööd tegema ja seda saab edasi arendada, võtta arvesse partnerluslepingutes, tegevuskavades, selliselt, et koostöö tugevneb veelgi ja ma usun, et sellist asja on võimalik saavutada strateegia kõikides valdkondades ükskõik millises valdkonnas, nii et see on üks näide selle kohta, kuidas selline mitteametlik poliitika, see pehme osa Äh, toimib hästi ja annab oma panuse, need mitteametlikud kontaktid. samas me sooviksime, et äh, komisjon väga selgelt läbirääkimiste käigus liikmesriikides, äh, kui arutatakse makromajandusliku strateegia küsimust, et, et nad juba nii-öelda mõtleksid selle asja peale, mõtleksid sünergia peale ja, ja selle peale, mida on võimalik paremini koostöös piirkondadega saavutada liikmesriikides ja tahaksin siinkohal kasutada võimalust, et mul juba sõna on, selleks, et vastata äh, selle ajastuse küsimusele muuhulgas. Äh, kahjuks küsimuse esitaja juba lahkus, aga äh, ajakava, mis on regulatiivses raamistikus ette nähtud, kus igale etapile on ette nähtud terve rida kuid, mille jooksul tuleb teatud asjad ära teha, siis ma usun, et paljud liikmesriigid on juba töötanud välja oma siseriikliku süsteemi äh, kehtestanud oma prioriteedid, on äh, partneritega võtnud ühendust äh, selleks, et äh, tõesti luua tõelised partnerluslepingud. ja komisjon on samuti teinud ära ettevalmistustöö temaatiliste dokumentide küsimuse mm, küsimuses ma täpselt ei mäleta, mm, kuidas kutsuti neid dokumente, mis on äh, suunatud erinevatele liikmesriikidele, igal juhul komisjon ja liikmesriigid teevad juba koostööd ja liikmesriikides tehakse koostööd partneritega, vaatamata sellele, et meil ei ole veel määrust vastu võetud. aga see iseenesest on ääretult oluline, sest kui me jõuame läbirääkimiste faasi lõppu ja kui mm, on vaja nii-öelda hakata tööle, siis on väga oluline, et ettevalmistustöö oleks ära tehtud, et mitte viis aastat hiljaks jääda ja, ja teie kodus peate hea seisma selle eest, et et kui raamistik on olemas, et siis oleks ettevalmistustöö ära tehtud ja, ja et saaks hakata konkreetsete asjadega tegelema ja nüüd, mis puudutab lihtsustamist mida kohalikud omavalitsused teevad lihtsustamise osas, siis te ei kujuta ette, kui palju probleeme tekitatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Öeldakse, et parlament peab rohkem ära tegema, komisjon ära te-, peab rohkem ära tegema selleks, et lihtsustada, aga ka teie peate hea seisma selle eest, et ei, ei loodaks kohalikul ja piirkondlikul tasandil mingeid tõkkeid ja takistusi ehk peate vaatama ja hea seisma selle eest, et kohalikud omavalitsused ei looks uusi tõkkeid juurde. täna äh, pidasime läbirääkimise Kreeka ministriga, kes ütles, et, et nüüd nad on hakanud äh, koostööd tegema kohalike ja piirkondlike omavalitsustega selleks, et, et poliitikat lihtsustada, nii et äh, siin ka siseriiklikult on väga suur potentsiaal, see on töö, millega tuleb pidevalt tegeleda nii, niisiis selline, teie ülesanded on tõesti selles osas ka väga suured, ka Mm, teadlikkuse tõstmisel, aga ma olen nüüd eh, niigi liiga pikalt rääkinud, lõpetan siinkohal. Okay, we... jah, ja ma annan kohe ka sõna tagasi teile. Um, again... et, et eh, ühtekuuluvuspoliitika territoriaalne mõõde, me juba mainisime siin territoriaalset mõõde, Jan tõi näite linnapiirkondade kohta, kus on laiendatud territoriaalset mõõdet aga tõepoolest, jutt käib koostööst, kohalikest arengutest, linna arengust ning ka uutest instrumentidest, mille komisjon on välja pakkunud selleks, et et mobiliseerida rohkem kohalikku tasand, kohalikku tasandit ja ka maa- ja linnapiirkond, kõik need elemendid on siin kokku toodud selleks, et tugevdada selle poliitika territoriaalset mõõdet. ma ei tea, kas äh, nüüd saalist on küsimusi. härra Osvald soovib sõna? ei soovi? või ikkagi soovib? palun. Äh, mina olen raportöör territoriaalse ühtekuuluvuse ja territoriaalse koostöö kohta ja ma usun, et see piirkondlik äh, dimensioon on ka piiriüleses koostöös väga tähtis. me ei räägi siin mitte ainult kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamisest, vaid ka tingimustest, mis peaksid olema tagatud selle strateegia ettevalmistamisel. sellepärast, et kui me keskendume ainult konkreetsetele teemadele, siis räägime me võib-olla ainult teadusest ja arengutööst ning äh, unustame ära ülejäänud ähm, dimensioonid, sellepärast tuleb meil erinevate piirkondade eripärad kokku tuua, me peame erinevad piirkonnad, erinevad valdkonnad omavahel ühendama mida see tähendab? kui on tegemist piirkonnaga, kus turism mängib suurt rolli, siis tuleb ka turismi toetada ja sellepärast ma vastaksin ka Läänemere strateegia küsimusele. ma arvan, et see Läänemere strateegia just sellepärast loodigi, sest tegemist on erinevate piirkondadega, mida ühendavad teatud sarnased äh, jooned ja meie ei tohiks seal mitte midagi ette kirjutada. kohalikul tasandil teatakse paremini, mis on nende jaoks tähtis. erinevad piirkonnad on erinevad. kui me keskendume Donau äh, Äh, strateegiale, siis seal on väga palju erinevaid piirkondi, turismipiirkondi, vaeseid piirkondi ja erinevatel piirkondadel on vaja ka erinevat lähenemist. ning ka makrostrateegiate mõte ongi ju tegelikult see, et need, kes makrostrateegia lõid, soovisid näha seda piirkonda tervikuna, kuid samal ajal koos, koosneb see piirkond erinevatest väikestest piirkondadest, mille jaoks on erinevat strateegiat vaja. ja seetõttu me pea, peab see suurem makrotasandi strateegia olema nii-öelda patrooniks väiksematele. Yes, uh, thank you, Joe. So, very, very aitäh, juhataja. minu poolt äh, väike sõnavõtt, äh, teame, mida tahaksin teiega jagada, ütleb härra Olbricht. kõigepealt äh, meil on määruses teatud elementi ja ka poliitilises lähenemises on omad elemendid. näiteks, mis meil on olemas poliitilises lähenemises, on nimelt need makropiirkondlikud strateegiad. ja mis puudutab Euroopa raha, siis makropiirkondlikele strateegiatele seda ei jagata, ehk see peab olema eh, selge kõigile. raha liigub projektide kaudu, mida juhataja mainis. teiseks, probleem linna ja maapiirkondade vahel on hõlmatud kahe erineva poliitikaga, mis kuulub kahe erineva ministri reguleerimisala alla. esimest korda meil on ühine planeerimine ja on äär-, ääretult oluline, et see oleks meil ühises CSF-is ja et meil oleks see ka arvesse võetud partnerluslepingus, kui on vaja teha koostööd inimeste vahel, kes tegelevad ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitikaga siis tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et Euroopa Komisjon valmistab ette käsiraamatut, mis hõlmab koostööd maa- ja linnapiirkondade vahel ning esimesel koosolekul, kus räägitakse sellest, see toimub eh, messis järgmisel kuul ja Varssavis on järgmine kohtumine kevadel ja kolmas kohtumine toimub ilmselt Brüsselis ning eh, siis pannakse kokku äh, käsiraamat koostöö tegemise kohta maa- ja linnapiirkondade vahel ehk pidage silmas, et selline töö on käimas. kolmandaks, see puudutab seda olulist RDF-i viit protsenti. ei ole õige, et siin viis protsenti nähakse ette linnadele. nagu te teate, regioonide komitee töötas selle kallal ja ei ole nii et, et viis protsenti läheb liika eh, linnadele tegemist on nii-öelda pilootprojektiga liikmesriikidele, valmistamaks ette programmi linnadele ja nende naabritele. aga jutt ei käi mitte projektist, vaid programmist, mis tuleb ette valmistada, võttes arvesse seda viit protsenti, siin ei ole piirangud linnadele ette nähtud tegevuskavades, viis protsenti valitakse spetsiaalselt välja eh, pilootprojektide jaoks seega need on need territoriaalsed elemendid, mis on ääretult oluline ning kui lubate, siis veel üks märkus, Marek Volsnak ütles, et dokumendid ja eh, parlamendi ja regioonide vahel, et meie dokumendid on väga sarnased ja, ja siin ei ole midagi juhuslikku, kuna eh, me teeme ju koostööd eh, ja, ja seetõttu äh, teeme tihedat koostööd ja seetõttu ei ole ime, et, et meie dokumendid ka sarnanevad. see tuleneb sellest, et meil on ühised kontaktid. palun, sõna on teil, kahjuks ma ei teie nime ei tea, aga palun. suur tänu, minu nimi on Pauliina Haianen, ma olen pärit Soomest ja täna tutvustasin äh, Läänemere strateegiat puudutavat arvamust äh, regioonide komitees ja sooviksin siinkohal äh, välja tuua ühe seiga. oma arvamuses viitasin andmevahetuse edendamisest ja erinevate osapoolte tegevuste sidumisest. makropiirkondade strateegias on vaja äh, selget, arusaadavat toimimist ning meil on vaja välja arendada ühesugused menetlused, eriti mis puudutab teabevahetust. meil on vaja seda parandada nii Läänemere riikide valitsuste vahel kui ka riikide sisemiselt. see aitaks meil strateegia eesmärkide par-, eesmärke paremini saavutada, suur tänu! Mikael Schneider. aitäh, Mikael Schneider, palun! jah, tänke. jah, suur tänu. ma tuleksin üldisemas plaanis tagasi selle juurde, mida ütles Jan Olbricht. mul on jäänud mulje, et äh, tänased arutelud ei ole enam nii kirglikud, sellepärast et me minevikus oleme väga palju seda küsimust juba arutanud ja ühiseid seisukohti välja töötanud. ning ma tahaksin äh, meie tänusõnad Euroopa Parlamendile üle anda. ma tahan tänada nende sügavate arutelude eest, suur tänu selle eest, et te meie mõtteid ka veenvateks pidasite ja need oma raportitesse sisse kirjutasite. me praegusel hetkel oleme kõik ootejärjekorras, me ootame, mida teeb nõukogu mis otsustatakse finantsraamistiku osas novembrikuus ja kuidas see mõjutab tõukefondide erinevaid äh, määrusi. viimastel aastatel olen mitmeid kordi öelnud, et mulle väga meeldib, et Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile rohkem õigusi. praeguses olukorras saan ma alles tegelikult aru, kui õige selline lähenemine oli, kui õnnelikud me oleme selle üle, et Euroopa Parlament need lisaõigused sai, sellepärast et me, suurem osa meist tegelikult ei eelda, et finantsraamistiku ja tõukefondide alased otsused nõukogult meie jaoks meeldivad on. seepärast on suurepärane, et Euroopa Parlamendil on kaasotsustusõigus ja et Euroopa Parlament istub läbirääkimiste laua taga ning veel üks asi, meie leiame, et Euroopa Parlament äh, selles mõttes on tegelikult piirkondlike ja kohalike omavalitsuste advokaadiks ja koostöö erinevates, erinevatel kohtumistel on siiamaani olnud väga kasulik. aga ma loodan, et kui tuleb veel läbirääkimisi pidada parlamendi ja nõukogu vahel, ja nendes läbirääkimistes ühtekuuluvuspoliitika kindlasti mängib mingit rolli, aga mitte väga suurt suure tõenäosusega, sellepärast et seal on ka teisi küsimusi. ja nendel läbirääkimistel tuleb väga selgelt välja see, mida tähendavad pikad läbirääkimised. kui läbirääkimised jäävad venima, siis meie piirkonnad ei ole võimelised esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist oma operatiivsed programmid äh, valmis saama ja käiku laskma, siis tekib suur auk, lünk ja see auk ei aita meid kriisist kohe kindlasti välja nii et sellepärast minu palve teile, andke endast kõik, juhul kui tuleb uus läbirääkimiste voo-, voor, siis vaadake nendel läbirääkimistel alati ka terviklikku pilti, aitäh! suur tänu! sellega oleme me ka selle teemade valdkonna lõpetanud, ei, ei siiski veel üks sõnavõtt, palun! Thank you very much, Van, suur tänu! Vandenõus Eurocities ähm, projektist. meie tahaksime, et regioonide komitee ja Euroopa Parlament toetaksid äh, äh, linnade delegatsioonide toetamist, sest väga paljud äh, linnad on valmis osalema ja nad soovivad tõesti kohalikul tasandil integreeritud lähenemist kasutama muud, ning kohaliku tasandi nähtavust esile tooma ja meie arvates on liikmesriikidel hetkel see vabatahtlik lähenemine või, äh, või igal juhul ei ole see tegevus hetkel piisav? Jan Albrecht, bardzo proszę. Yes, because this is the... Jan Olbricht on uusi sõna soovinud. jah, mina olen vastava valdkonna raportöör ja seega tahaksin teile vastata. Äh, see võim ei ole hetkel vaid parlamendi käes, vaid ka piirkondade käes. ehk siis nende delegatsioonide haldamine. just nagu ise ütlesite, see puudutab seda vähemalt viit protsenti. see ei ole probleem projekti tasandil, vaid kava tasandil, selle seitsmeaastase kava tasandil. ning esimene parlamendi ettepanek oli äh, Äh, delegatsioonidele anda seitsmeaastane mandaat, aga paljud liikmesriigid valitsuse ja piirkondade tasandil reageerisid, ma ei hakka siin välja tooma täpselt neid piirkondi, kes selle vastu olid, kuid nad ütlesid, et linnad ei ole selleks valmis ja seepärast on parlamendi he-, hetke ettepanek äh, selline, mis võimaldab valikuliselt äh, seda toetada kas siis äh, täielikku delegatsiooni saatmist või siis osalist delegatsiooni delegeerimist. Äh, meie seisukoht on see, et meil on vaja paindlikku süsteemi, mis võimaldab liikmesriikidel otsustada kui, äh, kas seda anda või delegeerida linnadele või mitte. olgem aga optimistlikud, seitse aastat tagasi tegime delegeerimise ettepaneku linnadele, aga see lükati täiesti järsult tagasi just lähimuspõhimõtte pärast. nüüd seda tagasi ei lükata. nüüd on, tehakse suurt vahet, ehk siis me oleme edasi liikunud sammhaaval delegeerimise andmine linnadele nõuab väga tihedat koostööd piirkondadega. kui piirkonnad näevad, et linnad on selleks valmis, siis äh, arendatakse see välja, aga ma arvan, et esialgu on äh, läbirääkimised piirkondade ja linnade vahel väga keerulised. kuid ma arvan, et isegi osaline delegeerimine oleks äh, samm edasi, suur tänu. suur tänu nende mõtete eest. kui ühe piirkonna esindaja tahan ka mina nõustuda eelöelduga. ma tõesti kardan, et kas tõesti on mõtet teatud ülesandeid edasi delegeerida, koostöö piirkondade vahel on ol-, ja linnade vahel on olnud väga edukas ja teatud vahe, vahendite haldamine on praegu lahtine küsimus, mistõttu ma arvan, tuleks seda vaadata ka piirkondade vaatenurgast. nüüd tuleme aga strateegilise raamistiku juurde ja regioonide komitee raportöörina soovin ma ise öelda järgmist. meie võtsime komisjoni delegeeritud õigusakti aluseks, nüüdseks on olukord muutunud, komisjon tuli meile vastu ja me ka Regi peadirektoraadiga pidasime läbirääkimisi. olukord on järgmine. ühelt poolt on lisa lisana erinevad õigusaktid lisatud dokumendile ja suurem osa osapooltest olid sellega ka nõus, Konstantse Kreel ja Lambert van Nistelrooy aitasid meil seda koostööd äh, läbi viia. ma tean, et komisjon on teinud ettepaneku ja teeb peaaegu alati ettepaneku, et kasutataks delegeeritud õigusakte äh, partnerluslepingute äh, jaoks ja ma kardan, et äh, operatiivsete programmide jaoks on meil vaja kahepoolset lähenemist, et meil on ühelt poolt see lisa, kus on need dokumendid kirjas ja sellele lisaks peaks olema veel üks äh, lisadokument nii-öelda teistsuguse lähenemisena. ma arvan, et äh, väga tähtis on pädevused paika panna ja pädevuste piirid samamoodi paika panna. siis nüüd lisandväärtuse Euroopa Liidu tasandil, ma arvan, et äh, see sõnastus on siin väga hea. peale selle on veel terve rida heade näidete kohta ja see nimekiri annab meile võimaluse ka valida. ma arvan, et ka meie töö läheb äh, erinevate valikuvõimaluste kasutamise suunas. meie komisjon nii Euroopa Komisjoni läbirääkimistel on välja tulnud, et suuremas osas punktides oleme me ühel nõul, nii et me võime tulemustega olla päris rahul ja otse loomulikult võivad asjad ka paremini minna, kuid sellegipoolest praegusel hetkel saame me selle kompromissiga rahul olla, kui me räägime ühisest strateegilisest raamistikust. ma arvan, et sama tähtis on ka võimalikult äh, kiiresti eh, see raamistik vastu võtta. jah, võiks ju soovida, et asjad liiguksid kiiremini, aga sellegipoolest on teatud tähtajad, millest peame kinni pidama. ma tean, et me oleme praegu natukene toppama jäänud oma tööga kas on selle teemavaldkonna kohta mõtteid, küsimusi, aega väga palju enam järele pole jäänud, aga mõne mõtte jaoks siiski sõda jätkub. tundub, et mitte. seda küsimust on juba arutatud, aga siiski leidsime ühe sõnavõtu soovija. Um... suur tänu. Äh, teema täiendamiseks mina esindan Šoti kohalikke omavalitsusi ja minu, meie esindaja on tegelikult Kotteri liige, aga ta pidi hetkel lennuki peale minema. maaelu arengu raportöörina oleks ta kindlasti soovinud rõhutada seda, et kohalik areng eh, mitte tingimata just linna areng eh, on väga väärtuslik ja eh, see on võimalus, kuidas ehm, maaelu arengufondi rahasid hästi ära kasutada. me näeme tihti, et me peaksime võib-olla läbirääkimisel nõukoguga seda rohkem rõhutama, et igal pool, kus võimalik, eh, kohalikele omavalitsustele usaldatakse fondi vahendeid. vahel eh, on see võimalik ähm, Ehm, eh, ühel viisil, vahel teisel viisil. ja me peame silmas pidama mitte ainult linna, linnasid, aga ka kohalikke eh, eh, väiksemaid piirkondi. mõnedes liikmesriikides on vahendite hulk väga väike ja vahel võib olla äh, Äh, rahade hulk nii vähe, äh, liiga väike selleks, et mingisugust olulist mõju avaldada, aitäh. suur tänu. me selgitasime juba arvamuse sisu Kotari komisjoni kohtumisel. ma olen veendunud, et me arvestame ka selle arvamusega. kuna aeg on otsas, siis peame otsad kokku võtma. mina tahaksin tänada tänasel kohtumisel osalemise eest. ma arvan, et Regionaalarengu Komisjon, Euroopa Komisjon ja regioonide komitee jätkavad oma tööd sama edukalt ja meil on võimalik tulevikus välja töötada õigusakte, mis arvestavad ka koostööga piirkondlikul tasandil ja aitavad seda edasi viia. see, mida täna siin öeldi, see, mida me täna siin kuulsime, selle üritame me ka regioonide komitee deklaratsiooni kirja panna. see deklaratsioon koostatakse selle aasta lõpuks ja seepärast olen teile väga tänulik kõikide erinevate mõtete eest. olen veendunud, et meil on võimalik oma viljakat koostööd ka tulevikus jätkata. suur tänu minu poolt ja annan nüüd sõna tagasi proua Hübnerile. suur tänu kaks tuhat viis või kaks tuhat kuus, kui me kaotasime selle võimaluse delegeerimise suhtes, et äh, linnad oleks saanud neid juhtida, oli mul sellest väga kahju. aga miks me ei võiks korraldada pilootprojekte, kus me kaasaksime teatud hulga linnu ja vaataksime, mismoodi nad hakkama saavad ja vaataksime, millised probleemid äh, tekivad selle koosoleku kokkuvõtmiseks sooviksin ma väga tänada regioonide komiteed. viimase kolme aasta jooksul oleme meie oma komisjonis äh, süvendanud koostööd regioonide komitee kolleegidega, nende arvamuste eelnõud ja, ja arvamuste vaheldused lai-, vahetused laiemalt on äh, tõesti väga tõsiselt mõjutanud meie arvamust, sest tihtipeale on aga, oleme need saanud äh, liiga hilja ja sellest ei ole alati kasu olnud. ma olen nõus kõigi nendega, kes ütlesid, et parim äh, õiguslik raamistik ei, ei ole, sellest ei ole kasu, kui meil ei ole vastavat eelarvet. loomulikult on Euroopa institutsioonide roll oluline, kuid ka teie kohalikul tasandil peaksite koostööd tegema valitsuses komisjon ei ole see, kes väikese eelarve koostab, vaid teie valitsus on see, kes peab toetama loomulikult kõik riigid ei ole need, kes väikest eelarvet soovivad, kuid kuid igal juhul palun tehke ka oma tööd kodus sel ajal, kui me peame eelarvet läbi vaatama liikmesriikide tasandil, peame me tõesti äh, kaaluma igat eurot, mis me investeerime ja täiesti seaduspärane on see, et valitsused vaatavad, kuidas investeeringud tehakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil. vahetevahel unustavad nad äh, selle, et, et selle raha kasutamine on seotud teatud pädevustega. samas aga on hetkel oht ku-, kalduvustele, kus äh, tsentraliseeritakse neid lahendusi, mis meil on äh, õnnestunud ellu viia ja me peame olema tõesti valvsad ning vaatama, et eh, seda su-, see suurepärane saavutus kaotsi ei läheks. ja me peame samuti järele mõtlema, kui palju on meil võimalik kasu saada Euroopa Liidu poliitikast kohalikul tasandil ja me peaksime kõike seda tõsiselt võtma ja ei tohiks eh, lasta negatiivsetel arengutel juhtuda. sooviksin nüüd lõpetada kõik, kes ei ole Euroopa äh, Parlamendi Regionaalarengu Komisjoni liikmed, siis palun teil äh, lahkuda, sest meil on väga olulised hääletused veel ees ja me oleme ajagraafikust äh, maas, vabandan selle eest, et palun teil võimalikult kiiresti lahkuda ja kohtumiseni järgmisel aastal. okei, Piaget, please. okei, secure me. okei, okei. Bye bye. Bye bye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 kas te eelistate sinna jääda, sealt on mul neid raske näha. Uh, we, we are ne nearly ready. Miguel yes, yes. should open the votes. Did you put your cards in? kas te olete kõik oma hääletuskaardid äh, sisestanud äh,? alustame ja alustame vee-energeetika, transpordi ja postiteenuste sektoris tegutsevad üksuste hanked ja muudatusettepanek kuuskümmend üks. kas kontrollime uuesti, keegi ei hääleta? Checking? No. No, no, so why you complain? Don't complain. It's okay. No, it's not yet. Can we start the vote? kas me võime alustada muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt? vastu. tagasi lükatud vist. kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun seda. number viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm ja seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus ja seitse poolt, vastu, seitsekümmend kuus, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa ja seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa langeb ära, kas pole ei üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus ja seitse poolt, vastu,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 neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kas pole? kontrollime kuuteist. hääletamine on lõppenud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 see on vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa, nüüd lähme sada kaks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud mida me siis nüüd hääletame? sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me hääletame sada neli, ei, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist ja sada kuusteist ei, seda me ei hääleta. kolmkümmend kaks võeti ju vastu. sada seitseteist ja sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist ja sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kaks poolt,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vabandust, sada kolmkümmend kaks vastu võetud, põhjenduspunktid nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu,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 viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kogu arvamuse üle hääletame nüüd, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kolmkümmend kaks poolthäält, seitse vastu. ja nüüd läheme edasi liidu kodanikukaitsemehhanismiga, Oldrich Vlašik, Vlašak. muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, vabandust, mis seal toimub, olete poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt kontrollime viitekümmet, kontrollime. hääletamine lõppenud. vastu võetud. üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eks kontrollime kontrollime, kontrollime, viiskümmend üks. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu vabandust, viiskümmend kolm, kontrollime üle, ebaselge on hääletustulemus. hääletame viiskümmend kolm. elektrooniliselt, muudatusettepanek viiskümmend kolm. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. tegelikult kõik olid vastu ja ma ei näinudki, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt tahate kontrollida viitekümmet nelja, kontrollime siis elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud napilt, aga siiski vastu võetud viiskümmend viis, kes on poolt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 kuuskümmend kolm. ootame ALDE kolleege. kui nad ei hääleta. kuuskümmend kolm. näitame veel kord. poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuu, kontrollime kuutekümmend viit tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, langeb ära jah, langeb ära. ei, ikka ei lange, kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seitsekümmend, seitsekümmend kahte. hääletamine on lõppenud. vastu võetud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 kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek kaheksakümmend. vastu võetud. kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. vabandan. me ei olekski pidanud seda hääletama, vabandan. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt peame kontrollima muudatusettepanekut kaheksakümmend viis.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 kontrollime, ma teadsin, et te tahate seda kontrollida. kui ma Markusele ei ütle vastu võetud, siis tuleb alati kontrollida. vabandan, see on tagasi lükatud äh, kakskümmend üheksateistkümne vastu. üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ma arvan, et jälle ei ole selge, ehk kontrollime, üheksakümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud üheksateist kaheksateistkümne vastu väga napilt, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud minu arvates, üheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, üheksakümmend kuus poolt, üheksakümmend kuus, erapooletud tagasi lükatud, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. ma tean, et, et te tahate teada hääletustulemusi, kontrollime siis üheksakümmend kuus tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu. ma arvan, et tagasi lükatud, aga kui soovite, võime kontrollida. kontrollime üheksakümmend üheksa. vastu võetud sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu. kontrollime seda nelja hääletamine lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, minu arvates kontrollime, kontrollime, kakskümmend kaks. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kahekümne vastu, sada viis poolt, vastu, erapooletud, minu arvan, tagasi lükatud, kas Markus tahab kontrollida? kontrollime, sada viis. ja siin on äh, nii-öelda väga tihe rebimine. vastu võetud kakskümmend üheksateistkümne vastu. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud võime jälle kontrollida. ma näen, et tagasi lükatud, aga, aga võib-olla keegi muudab meelt. vastu võetud ühe hääl, häälega. sada kaheksa poolt fraktsioonide proportsioonid on äh, muutunud, väga paljud inimesed on puudu ja seetõttu ei ole võimalik fraktsioonide põhjal otsustada. sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd sada kuusteist, kes on poolt sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sadas, kontrollime sada kuusteist. tagasi lükatud. sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Markus isegi oma fraktsioon, ma ei hakkagi kontrollima, sada kaheksateist kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd põhjenduspunktid kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, kolmkümmend neli, kolmkümmend, kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vist tagasi lükatud, kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kolm elektrooniliselt vastu võetud kakskümmend üheksateistkümne vastu, kolmkümmend neli, kes on poolt, see langeb ära. järgmine on kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks fraktsiooni on vastu ja üks jäi erapooletuks, kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud, aga me ei pidanudki hääletama. mis nüüd järgmine on? kolmkümmend üheksa, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt. kontrollime seitsmendat. hääletus on lõppenud. kakskümmend kahekümne vastu, kuidas seda oleks võimalik teada, tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt. üks hetke, nelikümmend neli, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kaheksandat hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa. hääletame poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud. on siin, soovid kontrollida? ära soovi. aga no kontrollime siis ikka me oleme Markust nii tihti kontrollime, kontrollinud, võime ju siis teisi ka kontrollida tõepoolest, et oleks tasakaal. inimesed ei hääleta, aga mida me siin teha saame? hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame tervikuna dokumenti, hääletus on alanud ja nüüd härra Ugiase juurde, aga mis oli hääletustulemus kõigepealt? kolmkümmend neli poolt, kaks vastu. järgmine teema, ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine, järelevalve ehk päevakorras punkt üksteist. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksa, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt vastu erapooletud vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kolmteist poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kontrollime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 vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, ei ole vastu võetav, neliteist poolt, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime number neliteist, teil võib õigus olla. tagasi lükatud tõepoolest. neliteist on tagasi lükatud, viiskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, ei, kakskümmend, kes on poolt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 kontrollime. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud ja kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, hääletame kogu teksti, hääletus on alanud. keegi ei olnud vastu kaks erapooletut, liidume, liigume nüüd edasi. ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused. kas olete valmis hääletama? kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud minu arvates. kontrollime muudatusettepanek number üksteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksateistkümne vastu kakskümmend kaks, kaheksateistkümne kompromiss üks, kes on poolt, vastu, kontrollime, kompromiss üks, võimatu on muidu teada. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt Äh, aga kuna kompromiss lükati tagasi, siis ikkagi viiskümmend, muudatusettepanek viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas tahate kontrollida? nii kui ma natukene selle võimaluse annan, nii kohe kasutatakse võimalus ära. kakskümmend üks üheksateistkümne vastu vastu võetud seitseteist, kes on poolt? vastu? täpselt sama olukord, ma ei oska öelda, kontrollime, muudatusettepanek seitseteist, kontrollime üle elektrooniliselt tagasi lükatud. nüüd suuline muudatusettepanek, eh, muudatusettepanek üheksateist, suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu, härra Tšekevski? kuna see suuline, siis me ei hääleta, ei ikka hääletame, hääletame ilma muudatuseta. suuline muudatus, kas hääletame ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud? ma arvan, et vastu võetud, kontrollime kontrollime. niisiis üheksateist ilma suulise muudatusettepanekuta. inimesed ei hääleta. ühe häälega on vastu võetud. kas kontrollime uuesti? keegi soovib midagi küsida? aitäh, kallid kolleegid, tahaksin rääkida Catherine Grace'i nimel, kes ei saa täna siin kohal olla ja, ja vabandab selle eest. ta mõistab hukka Rahvapartei vastuseisu suulise muudatusettepanekuga, kuule, kuna tegemist on kompromissiga ALDE, mis on nüüd ALDE variraportööriga selleks, et ellu rakendada territoriaalseid pakte piirkondlikul tasandil sotsiaalsete partnerite, kohalike tegijate vahel selleks, et edendada rohelisi praktikaid, mis võtavad arvesse territoriaalseid iseärasusi. E-, ettepanek tegelikult pärineb regioonide komiteelt ning ta palub teil hääletada algse muudatusettepaneku poolt, mis puudutab sama teemat ehk kolm ja üheksateist tegemist oleks olulise signaaliga, mille meie komisjon saaks äh, tõesti välja saata, toetamaks äh, seda, et äh, me tõesti kuulame ja võtame arvesse inimesi, kes kohapeal praktikas tegutsevad ja töötavad. kuid kas te soovite nüüd uuesti hääletada? aitäh üleskutse eest, tegemist ei ole kompromissiga, me oleme hääletanud igal juhul palju tänu teile, aga, aga lihtsalt see, seekord see asi ei toiminud. siis muudatusettepanek kaheksateist. kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, viiskümmend viis. ei, see ei ole vastu võetud, viiskümmend kuus, kes on poolt, viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ma arvan, et tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, ei kuuskümmend neli, kuuskümmend neli on järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, jällegi tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, number kakskümmend seitse. tagasi lükatud kakskümmend üks, kaheksakümmend kaheteistkümne vastu. mis nüüd järgmine on? kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollisime elektrooniliselt, tagasi lükatud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud täpselt sama olukord, väga napp rebimine, kontrollime selle ka üle, kolmkümmend kaks. hääletus on lõppemine, lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunktid, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei ole, kontrollime. kontrollime. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend kuus on vastu võetud. kolmkümmend viis langeb siis ära kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, siin on suuline muudatusettepanek. kas keegi on muudatusettepaneku kolm vastu, õigemini suulise muudatusettepaneku vastu, hääletame ilma muudatusettepanekuta, muudatusettepanek number kolm ilma suulise muudatusettepaneku poolt vastu, erapooletu, ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime, kontrollime, kontrollime. kakskümmend üheksateistkümne vastu vastu võetud. muudatus nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, kontrollime siis äh, muudatusettepanekut nelikümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt. tagasi lükatud üheksateist, üheksateist häält, hääled. nelikümmend kolm, kes on poolt, nelikümmend kolm, kes on poolt, ootame ära vastu võetud, jah. kui te ei taha kontrollida, ma arvan, et nelikümmend kolm, aga kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitsmeteistkümne vastu ja nüüd lõpphääletus, hääletame kogu teksti. hääletame elektrooniliselt. vastu võetud. kaheksateist poolt, neli vastu ja seitseteist erapooletut. liigume nüüd edasi. Final. Jonas Omaži Jonas Omaži raport. So what I'm supposed to say? I mean, this, everything is inadmissible almost. Okay, dear colleagues, I am very happy that Yunus Omarji has kallid kolleegid, mul on hea meel teile teatada, et Yunus Omarji on mitmed äh, muudatusettepanekud tagasi võtnud, aga sellegipoolest hääletus kujuneb raskeks, nii et muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu vastu võetud, siis järgmiseks kolmkümmend seitse kahes osas kes pooldab esimest osa, vastu erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, on muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa pool, üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. aga ma ei tea tegelikult, sest ECR-i fraktsioon teeb minu elu raskeks, nii et kontrollime It's rejected. Forty one in favor. tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu. jällegi sama olukord, tundub, et tagasi lükatud. aga kontrollime. kontrollime kähku. nelikümmend üks. hääletus on alanud. tundub, et see on tagasi lükatud, aga ma pole kindel. Yes, it is rejected. jah, tagasi lükatud, siis järgmiseks pöörame lehekülge kuuskümmend kaheksa, lehekülje neli. kes on poolt, vastu, erapooletu? tundub, et vastu võetud. kontrollime, olgu minugi poolest. No, here don't have, yeah, yeah. Ah, it's, it's by one vote rejected, yeah. 69 in favor kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja siis edasi põhjenduspunktid, muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viisteist, eks, viisteist poolt vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud. ma ei tea, sest ECR on vastu, nii et kontrollime, kontrollime viiteist. ECR valmistab alati raskusi. And it's adopted, it's adopted. vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletu tundub, et sama olukord, tundub, et vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu. tundub, et äh, vastu võetud. siis hääletame kogu arvamuse projekti üle muudetud kujul elektrooniliselt, hääletus on alanud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 kallid kolleegid, teate, et meil ei ole siin täielikku õigust ja sellepärast me põhjenduspunkti kolmteist ei hääleta, mis on kompromissettepanek kaks artiklit viis, mis on kompromissettepanek viis artikkel üksteist, mis on kompromissettepanek üheksa, enne kui mandaat üle vaadatakse. siin oli probleemiks see, et äh, meil tuleb vaadata, kas me jõuame kokkuleppele novembrikuus mandaadi osas, nii et hääletame kõike välja arvatud kompromissi ettepanekud kaks, viis ja üheksa. kas oli nii? hästi. nii et pärast seda annaksin nüüd ka kohe sõna Markusele. ma olen selle menetlusega nõus olen nõus, et teatud artiklid äh, on millegi vastu, millegi vastu, mis on vastu võetud üleüldises määruses ja olen nõus, et nende üle hääletamine lükatakse edasi. aga lihtsalt protokolli jaoks tahan mainida veel seda ja selgelt ka välja öelda, et kõikides fraktsioonide, kõikide fraktsioonidega jõudsime me sisu osas kokkuleppele nendes punktides ja tahaksin seda täna veel kord öelda, selleks et me novembrikuus saaksime need punktid, nii nagu meile kokku leppisime, ka hääletusele panna. Lambert van Nistelrooy, jah, lihtsalt protokolli jaoks, sest tõesti on väga tähtis ähm, see, mida Markus just ütles, et ta nõustus, et me ei hääleta teatud artiklite üle nagu artikkel üksteist üle me eile saime kokku teiste raportööridega, me räägime siin äh, sisust ja me leiame, et on parem äh, hääletada. ühelt poolt meil on mandaat, mille üle on hääletatud ja siis tuleb uus hääletus mandaadi üle novembrikuus äh, veel kord ja siis on meil mõlemad tulemused ja ei ole mitte mingit tõlgendamisruumi või ühe või teise otsuse õiguslikku alust, mille üle tuleks aru pidada. ma võin veel kord toonitada, et oleme jõudnud kokkuleppele nendes punktides ja me peame sellest kokkuleppest kinni ka järgmisel hääletusel we, it's, yeah, okay. I'm sorry, we, we shouldn't just judge. Uh, I, yes, Victor, but we, we don't start any discussion. jah, Victor, aga me ei soovi, et me siin arutelu, et ei, ei, mitte mingit arutelu, lihtsalt kinnitan, et kui me oleme jõudnud otsusele, et me muudame mandaati üldiste sätete osas, siis äh, panen, olen nõus sellega, et me peame olema täiesti kooskõlas praeguste ühiste sätetega. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud nüüd edasi me ei hääleta artiklit viis, nii et kompromissettepanek kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud juba nagunii. kompromissettepanek seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksakümmend seitse, ei, üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa, ei, seda me ei hääleta, siiski hääletame, jah. kaheksa, kompromissettepanek kaheksa. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm ja sada viis, sest nad on ühesugused. kas kompromissettepanek kaheksa lükati tagasi? ei, siis see langeb ära. siis sada seitse, sada seitse poolt, ma sada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksa, ei, sada kümme, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist, artikkel üksteist jääb vahele. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletu, kontrollime sada kolmekümmend nelja. And it's rejected. see on tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks. nüüd suuline muudatusettepanek muudatusettepanekule kakskümmend kolm kas keegi on vastu, ei, siis hääletame muudetud kujul kahtekümmet kolme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend viis poolt vastu erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunktid kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kolmteist on edasi lükatud novembrikuusse, nii et nelikümmend kolm ja nelikümmend neli üheskoos, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viide kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nüüd hääletame hääl lõplikku hääletust ei ole, sest see tuleb ka novembrikuus. nii, oleme nüüd hääletuse lõpetanud. komisjoni koosolek ei ole veel lõppenud. ei, siiski on veel midagi, mida vaja hääletada. olen täiesti segaduses, ütleb proua esimees. päevakorrapunkt viisteist, jällegi Olži Flašaki raport. kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu, ma ei tea. kontrollime, kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. üheksateist, üheksateistkümne vastu tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu tundub, et sama olukord, äkki mõni siiski muudab arvamust, nii et kontrollime kolmekümmend üheksat. It's the same situation, yeah. And forty in favor? nelikümmend poolt, vastu erapooletu. tundub, et jällegi sama olukord, eh, nii et tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu. tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud. neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu. kontrollime neljakümmet seitset. hääletus on alanud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, erapooletu, vabandust, ma ei tea. üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud kümme poolt, vastu. see on tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt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 tagasi lükatud üheksateist, üheksateistkümne vastu, nii et kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi, vastu võetud üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaks poolt, vastu erapooletu, ma ei tea. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kaks vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud vist, jah? me võime kontrollida kolme Everybody has to take some. Mm. vastu võetud. napilt, aga siiski. kakskümmend üheksa veel, eks. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nii et nüüd ähm, lõpphääletus arvamuse üle muudetud kujul, hääletus on alanud ähm..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 daamid ja härrad, jätkame. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ning määrus number tuhat kaheksakümmend kolm kaks tuhat kuus kehtetuks tunnistamine. meie raportöör on Konstanza Angela Kreel. aga kes nüüd esimesena sõna saab? kõigepealt raportöörid ja siis teie. ja hiljem siis proua Amatsooni. kõigepealt siis äh, kuulame seisukohad raportööridelt. kõigepealt Lambert van Nistelrooy ja seejärel Konstanza Angela Krell. pean ütlema, et meil on vaid pool tundi aega ja seepärast peaks äh, tegema lühidalt. aitäh! teen lühidalt. kuidas me siis edasi läheme. meil on olemas mandaat alates juulist ja vahepeal oleme me teinud ähm, orienteeruvaid kohtumisi ja kolmepoolseid kohtumisi ning olukord praegu on selline, et meil on kolmepoolsed kohtumised igal nädalal, välja arvatud täiskogu nädalatel meie poolt äh, määrasime me kogu äh, seadsime selle es-, esikohale ja mul on väga hea meel, et äh, jah, loomulikult alguses läheb veidi aega selleks, et üksteiste ähm, seisukohtadest aru saada, läbirääkimiste meeskond ja kolleegid, kes on üldmääruse raportöörid, jälgivad seda olukorda, ehk siis ähm, teeme seda, mida lubasime. üldiselt öeldes me alustasime tuginedes oma, meie mandaadile, kuid pean ütlema, et üldiselt on nõukogu olnud tagasihoidlik, nad ei ole kogu meie mandaadiga arvestanud. nõukogu toimub väga kiiresti ja seejärel on ehk meil võimalik paremini edasi liikuda, selline meie lootus. põhiteemad, mida me arutame, puudutab artikleid, kus on äh, välja paika pandud konkreetsed sõnastused, mõisted, me oleme rääkinud partnerluspõhimõtetest ning arutame nüüd ka kavandamisperioodi analüüsiga. senini olime oodanud, et meie edasiminek oleks suurem ausalt öeldes, kuid järgmine samm on nende artiklite läbivaatamine Äh, saame nende üle hääletada, artiklite üle ja seejärel põhjenduspunktide üle. ehk siis äh, selline on olukord praegu, äh, edasiminek ei ole olnud suur, kuid igal juhul oli meil võimalik läbi arutada mitmed artiklid selleks, et vaadata, kas nõukogu on valmis seisu, oma seisukohta muutma. meie jäime oma põhimõtete juurde senimaani, ehk siis kompromissi artiklite puhul ei ole saavutatud selline oleks üldine sissejuhatus, võib-olla on Kondantsel midagi lisada? jah, vaid äh, mõned äh, lihtsad märkused. partnerluse põhimõtted on äh, kõige keerulisemad läbirääkimiste nüansid, sest selge on see, et põhimõtteliselt nad on meiega nõus, aga neile ei meeldi meie ettepanekud. ja olukord on väga keeruline eh, ühise strateegilise raamistiku puhul, komisjon tegi oma ettepaneku ja me ütlesime, et peame selle üle järele mõtlema, seda arutama, me oleme valmis seda arutama, nüüd hetkel on meil vaid eh, nende ettepanek, kõigest muust juba Lambert rääkis. edasiminek on olnud eh, minimaalne, kuid mitte nii suur, nagu me lootsime yeah,. Thank you very much. suur tänu selle täiendava informatsiooni eest, nüüd proua Mansooni, palun. suur tänu, vabandan, et ma kohe alguses sõna soovisin, seda seepärast, et see puudutab äh, metoodikat rohkem kui sisu. ja ma tahtsin avaldada oma toetust äh, raportööridele. samas aga tahtsin äh, neil ka paluda, et äh, kolmepoolsete kohtumiste organiseerimine oleks kooskõlas algse kokkuleppega, ehk siis kõik raportöörid, eriti ka konkreetsete määruste raportöörid, saaksid kolmepoolsetes kohtumistest osaleda ja mitte pühendada eh,, lähen-, mitte läheneda eh, regulatsioon, määruste põhiselt, vaid teemade põhiselt. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, ajaplaanis äh, tahtsid nad koostada üldist määrust, kus oleks kõik äh, erinevad elemendid, mis puudutavad regionaalfondi kulusid ning siis selle alla vastavad erinevad täiendavad määrtus, määrused ehk siis üldine osalus on vajalik selleks, et tööd lihtsustada ja selleks, et äh, lõpptoode oleks, äh, lõpptulemus oleks tõhusam. ma olen kaks korda sellel teemal siin juba sõna võtnud ja äh, proua esimees kinnitas mulle, et äh, kõike tehakse nii, nagu me alguses kokku leppisime, vastavalt teemadele, mitte vastavalt määrustele ja tahaksin teada, mis sellest on saanud jaa, aitäh, mina teen väga lühidalt, ütleb härra Karuna, ka mina tahaksin liituda selle Paulega, mida, mida ütles proua Matsooni. kas me võiksime palun tagada selle, et töö äh, oleks äh, teemade kaupa, minu arvates oleks see palju parem töömeetod ja äh, aitaks meie arutelule kaasa. ma arvan, et äh, sellega oleks võimalik saavutada suurem kaasatus selles olu-, sellel olulisel teemal. Äh, Konstantse, palun. suur tänu, Markus, jah, tõesti, meil toimusid läbirääkimised, meil oli ettevalmistav kohtumine üheteistkümnendal juulil, ma isegi ei mäleta, kas see oli üksteist või kaksteist juuli ja me siis lõppude lõpuks jõudsime kokkuleppele, et me vaatame selle tõesti teemavaldkondade kaupa läbi, aga määrus kaup, määruste kaupa ka. ja et me kõigepealt äh, vaatame läbi oma määruse ja siis ülejäänud läbirääkijate tiimid vaatavad äh, oma määruste valdkonna läbi me andsime Danuta Hübnerile ka teada, kes on läbirääkijad, äh, nii et me leppisime kokku selles küsimuses täiesti selgelt. ja on tõesti mõistlik, et kui on vaja teatud teemavaldkondades, äh, mis omavahel lõikuvad või kattuvad, et siis nendes küsimustes äh, komisjoni esimees ja meie läbirääkimiste juht ka nendele kolleegidele teada annab teistest läbirääkimisrühmadest. nii et nüüd niimoodi me seda tööd alustasime, meil on toimunud kaks läbirääkimiste vooru, mulle tundub, et ka järgmised rühmad on juba vaimu valmis pannud, nii et ma arvan, et selle asjaga saame me edasi minna. Lambert von Nistelrooy. suur tänu me peame erinevatel tasanditel edasi liikuma, ma tõesti mõistan seda tõstatatud teemat, kuidas kõige paremini informatsiooni saada. Konstantsa juba ütles, et me tahame protsessi kiirendada ja me tahame, et läbirääkimised käiksid äh, erinevate määruste kaupa ja minu arvates on äh, juba see paigas kõikide lõikes. ehk siis äh, kõik on äh, juba algust sa-, saamas. siin on aga väga velged, väga selged seosed selle põhimäärusega. tundub, et on võib-olla mingisugune arusaamatus, et me kõike korraga vaatame, ei, läbirääkimismeeskonnad on erinevad, kui te soovite täiendavat informatsiooni, siis me oleme seda valmis jagama. võib-olla teistel on äh, mingi muu arusaam, aga üks väike märkus planeerimine on meil korraldatud kuni novembrini ja novembris äh, vaatame me kõiki neid äh, määruseid, milles me oleme kokku leppinud ja vaatame seda, mis, mille vallas meil informatsiooni ei ole. võib-olla oleks kasulik, et me ka Euroopa Komisjoni poolt küsiksime, kas finantsmäärust saaks äh, üks-ühele siin hääletada, et me tõesti saaksime edasi minna, nii nagu me lubasime ja saaksime arvestada kõikide nende Äh, muudatusettepanekutega, mis äh, puudutavad ühistrateegilist raamistikku. mis puudutab finantsmäärust, siis kas on midagi, mida me saaksime teha nende erinevate dokumentidega, kas äh, mul on õigus seda eeldada äh, või, või peame me selle ära ootama või saame me midagi teha, see oleks küsimus komisjonile. üks hetk, ma paluksin proua Matsoonit, et ta veel kord ütleks oma seisukohast, kas need vastused, mis anti, olid teie jaoks vastuvõetavad või on teil ikka veel nendega probleeme, sest ka mina mäletan, et me tahtsime tõesti neid kattuvaid küsimusi käsitleda ja et siis eh, pidid ka vastavad raportöörid kohal olema ja mul on tegelikult eh, sarnane kaebus ka enda fraktsioonist, nimelt öeldi, et need asjad ei toimi nii. ja seepärast tuleks ka tõesti need asjad selgeks rääkida, ma saan aru, et see ajab teid vihale aga tegemist on küsimusega, mille puhul asjad ei toimi läbipaistvalt ja, ja kui me nüüd seda asja siin ära ei lahenda, siis ma kardan, muutub see probleem veelgi suuremaks, nii et seepärast proua Matsooni, mis teie sellest arvate? Grazie, president, joo. suur tänu. jah, ma ei saa öelda, et ma olen rahul selle vastusega. ma ei ole sellega nõus ma arvan, et parem oleks seda teha nii, nagu me alguses planeerisime, kaasates kõiki osapooli läbirääkimistesse, kõiki neid vajalikke osapooli. mis puudutab aruandlust ja kõike seda, mis on aset leidnud. näiteks need äh, äh, muudatusettepanekud, mis ei olnud asjakohased juba kaks korda, kui me oleme rääkinud äh, nendest korraldustest äh, juba alates maikuust, sekkusin ma ja küsisin, kas me jätkame nii, nagu alguses kokku lepitud temaatiliste valdkondade, mitte määruste põhiselt ja mulle öeldi jah, me hääletame temaatiliste valguste äh,, valdkondade äh, kaupa ning äh, ei vaata seda määruste kaupa, aga tundub, et siin on olnud mingisugune arusaamatus. Jan Albrecht. Yes, uh, I, I, I don't want to Jan Albrecht, palun. jah, ma ei tahaks arutellu laskuda, sest ma pean kohe lahkuma, aga läbirääkimiste meeskond ERDF-i puhul ei ole paika pannud konkreetseid äh, kuupäevi, sest nõukogu ja Euroopa Komisjon ei ole neid kinnitanud, seda esiteks. teiseks, äh, proua Hübner, meie esinaine, on öelnud, et äh, CPR-i koostöö on organiseeritud nii, et me samm-sammu haaval järk-järgult äh, kutsume valdkonna raportööri konkreetseid teemasid arutama ja see on see informatsioon, mis mul on ja mina olen ERDF-i äh, raportöör ja jään ootama neid ettepanekuid, mis on konkreetselt selle teemaga seotud nii hästi, kui ma aru saan, siis ei ole plaanis kõiki raportööre kõikidele koosolekutele kutsuda, vaid äh, meid, äh, kes me oleme vast-, vastutame vastava teema eest ja oleme selle raportöörid. ja selline on minu arusaam ja jään ootama raportööride tagasisidet, äh, millistel koosolekutel mina pean omakorda osalema, suur tänu. Konstantse Kriil. jaa, Konstantse, palun jah, me räägime siin kokkulepetest. iga kord, kui äh, tulevad esile sisulised küsimused, mis puudutavad ka teisi määrusi, siis tuleb raportöörid kohale kutsuda, see oli kokkulepe. aga probleemiks on praegu see, et me arutame ikka veel esimest teemavaldkonda ja tegemist on valdkonnaga, mis läheb ühissätete alla. partnerlus äh, põhimõtte puhul me räägime partnerluspõhimõttest, käitumisjuhistest ehk kõige ta-, põhilistematest asjadest, see on vist artikkel kaheksa, ja me tõesti palume nõukogult teksti, mida kirjutada sinna neljandasse tulpa, seda teksti me pole ikka veel saanud, nii et ma ei saa teile praegu rohkem öelda kui see, mida Lambert praegusel hetkel ütles. meil ei ole midagi rohkem praegu teile ette näidata, meil ei ole olnud võimalust siin midagi kuidagi äh, teiste raportitega ja raportööridega ette võtta ja sellepärast olen nõus selle Lamberti murega, et asjad liiguvad edasi teosammul ja ma loodan, et mingil hetkel siiski tempot tõstetakse, sest kui me jätkame niimoodi nagu praegu ja see tõesti ei sõltu meist, sellepärast et me oleme juba väga palju öelnud, et jah, me võime küll tulla mingile sõnastusele vastu ja komisjoni ja nõukogu sõnastusega nõus olla, aga praegusel hetkel nõukogu ja komisjon ka kõige lihtsamate asjade puhul ütleb, et ma ei tea, ma pean minema tagasi töörühma ja küsima, kas mulle antakse nõusolek seda teha. nii et tõesti, asi liigub väga vaevaliselt ja ma loodan, et äh, on võimalik kuidagi sellele protsessile tuult tiibadesse puhuda ja otse loomulikult on kõik äh, kolleegid kutsutud ka läbirääkimiste laua taha. hästi, siis oleme nüüd selle informatsiooni saanud ja tahaksin proua Matsoonile öelda, et ma tõesti pakun teile välja võimaluse, et istume kahekesi koos maha, et kui on probleeme, siis lahendame nad ära ja vaatame, kas meil on võimalik midagi selles osas ette võtta. nii et äkki istume pärast veel koos maha. nii, hästi. ja nüüd annan sõna komisjoni esindajale. sest äh, kas meil on üldse aega kellelegi veel sõna anda? hästi, viimane. lihtsalt äh, lühike teadaanne. meie läbirääkimiste äh, meeskond äh, on samas olukorras, me oleme teinud mitmeid ettepanekuid kolmepoolsetel kohtumistel, aga ei ole nõukogult vastust saanud. ehk siis niipea, kui vastuse saame, ja oleme paika pannud, siis alustame kolmepoolseid kohtumisi ja ma olen täiesti kindel, et meid kutsutakse vastavalt äh, ajagraafikule äh, analüüsima ka ühissätteid. suur tänu selle täpsustuse eest ja nüüd lähme finantsmääruse juurde. härra Berkovitš, palun. jah, aitäh, ma teen lühidalt, tegemist on tehnilise valdkonnaga ja palun ähm, kuulake mind ära. ma tahtsin öelda paar sõna ühise strateegilise raamistiku kohta, komisjonil on täiendatud ettepanek määruse kohta, mis arvestab parlamendi vaatenurki ja jääme ootama koostööd äh, parlamendiga selleks, et see teema lõpule viia, meil on koostatud ka lisa, oleme teinud ettepaneku ka delegeeritud õigusaktideks kus äh, kajastub, äh, kajastuvad need vähem olulised teemad. nüüd see, mis puudutab ähm, seda kohandamist, äh, mis on vaja vastavalt läbi vaadatud finantsmäärusele, minu arvates väga oluline, et me tuletame meelde seda lähtepunkti. komisjoni algne ettepanek finantsmääruse ja ühissätete määruse puhul olid Euroopa Parlamendi soovitused seoses kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kinnitamisega. me soovime kasutada kõiki sanktsioonivahendeid ning arvesse võtta kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist seadusandliku raamistiku ja seda, et seal ei ole piisavalt vahendeid äh, selleks, et liikmesriigid saaksid täita neid nõudeid ja ka komisjonil nende täitmist järgida ja vajadusel ka sanktsioone kasutusele võtta. komisjon mõistab oma järelevalve rolli ja, ja mõistab, et komisjoni on üles kutsutud täitma seda rolli ja vastutust rak-, eelarve rakendamise eest. ning soovitustes oli ka teatud hulk konkreetseid ettepanekuid, sealhulgas äh, ka finantsnäitajate äh, korrigeerimist, need olid need mõningased ettepanekud ja see, mis puudutab äh, seda struktuuri, mis finantskontrolli osas on, siis näete neid kahte os osa. ehk siis meil on vaja seda tagatist, mille peab andma komisjon ja meil on äh, selle kohta olemas ettepanek, mis, äh, mida komisjon saab äh, heaks kiita, mis on seotud ka komisjoni iga-aastase tegevuskava aruandega ja tegemist on taga, tasumisprogrammiga, kus kui kümme protsenti makstakse välja alles peale lõplikku heakskiitu ning liikmesriigid peavad tasustama äh, toetuse saajaid enne, kui komisjon neile selle lõppsumma välja maksab. samuti äh, komisjoni jõustatud äh, järelevalve roll peale näitajate üleandmist ja kontrollikoja läbivaatamist. ehk siis me ei taha siin raha tagasi saada, vaid pigem luua selline algatus, et liikmesriigid teeksid oma tööd korralikult. mõned ettepanekud on tehtud ka selles osas, mis puudutab seda, kuidas eh, riiklikul tasandil süsteeme heaks kiidetakse nii-öelda selline akrediteerimismääratlussüsteem, mis tugineb Euroopa Liidu kriteeriumidele. väga oluline muutus on see, et liikmesriik on see, kes vastutab ja komisjonil on riskipõhine lähenemine eh, selleks, et eh, vaadata seda, läbi seda akrediteerimissüsteemi ja määratlust. üks nüanss sellega seoses, komisjoni arvates me peaksime oma vahendeid kasutama selleks, et pöörata tähelepanu kõrgema riskiga valdkondadele. aga samas võib tekkida meil probleeme nende väljatoomisega. see oli nüüd osa ettepanekust. üsnagi palju on jäänud samaks, komisjoni eesmärgid igal juhul äh, ei ole muutunud ühissätetes mõned äh, muutused äh, tulenevad äh, finantsmäärusest ja paar teemat veel lühidalt. mis puudutab äh, äh, läbi, aruannete läbivaatamist ja järelevalvet meil on vaja kohandada seda menetlust, mis puudutab arvete hea, aruannete heakskiitmist ja mis hetkel on äh, lahti seotud äh, teatud nõuetest. me peame täpsustama menetlust, kuid igal juhul ei ole meil vaja vägagi, väga palju muuta finantshaldussüsteem, see kümme protsenti äh, makse, lõppmakse hilisemisest väljamaksmisest ja mõned muud teemad. mis puudutab vastutavate asutuste määramist, esimene muudatus, mis peab aset leidma, on see, et akrediteerimise peab asetama, asendama määramine ning äh, seega see akrediteerimisasutuse äh, mõiste kaob ära. tegemist on äh, topeltlähenemisega ja selle võib lihtsalt ära kustutada ja me peame järele mõtlema, kas on vaja luua mingisugune katseprotsess või mitte. samas aga ei ole vaja muuta äh, haldus ja ja neid teisi asutusi ning lõpetuseks, nagu ma enne ütlesin, siis äh, meie arvates ei ole vaja muuta seda protsessi, mis puudutab hindamist Äh, kuidas seda määratlusprotsessi komisjon hindab. härra Van Nistelrooy, Nistelrooy küsimus. jah, see on tehniline lähenemine, me peame mõningaid muudatusi tegema, kuid tegemist ei ole põhimõtteliste muudatustega ja minu arvates peaks need suhteliselt kiiresti läbi minema, aitäh. What's first? Conclusion is that, that, that we can work now tahaksin öelda seda, et me võime nüüd edasi töötada, võttes arvesse kuuldud ja ka pärast täiskogu hääletust finantsmääruse osas võtame selle arvesse, teeme tekstiga veel tööd, et selle üle saaks hääletada ning kavatseme siis jätkata tööd, ütleb härra Van Vistelrooy. ja arutame ka siis neid problemaatilisi kohti. ja dann herzlichen Dank an hästi, siis suur tänu komisjonile ja suur tänu ka raportööridele selle ülevaate eest ning nüüd raport, mis puudutab Euroopa Liidu solidaarsusfondi rakendamist ja kasutamist. proua Ferragut annab meile kõigepealt ülevaate asjade seisust, palun. Gracias eh,, empezaré por de hacer una mención. aitäh. lubage mul kõigepealt eh, viidata Valencias hiljutistele üleujutustele ja murssele, kus eh, hukkus eh, üle kümne, sai surma üle kümne isiku, see tõi kaasa tõsist majanduslikku mm, kahju piirkondades eh, mitmes Mursias asuvas linnas oli suuri purustusi, kahjustusi koolidele, ettevõtetele, inimesi hukkus. seetõttu tahaksin oma sõnavõttu Solidaarsusfondi teemal ähm, alustada just äh, meenutada seda sündmust. solidaarsusfond on nüüd äh, olnud kasutusel juba kümne järjestikuse aasta jooksul see kutsuti ellu aastal kaks tuhat kaks ja tegemist on olnud väga positiivse töövahendiga, nii nagu kõik on näinud, kes on saanud abi sellest fondist, saanud rahalist abi. neljakümne üheksal juhtumil on antud toetust eh, sellest fondist eh, pärast loodusõnnetusi äh, ja mõningatel juhtudel on toetust antud ka naaberriikidele. üle kümne miljardi euro on olnud kõige suurem väljamakse eh, Itaalia maavärina ohvritele ehk sellise kõige suurem ühekordne väljamakse, mis eh, praeguseks on tehtud. solidaarsusfond on viimase kümne aasta jooksul äh, olnud silmitsi ka teatud probleemidega, mis on seotud reguleerimisala ja kohaldamisega. ja seetõttu olemegi läbi viimas äh, läbi, läbivaatamisprotsessi. kahe tuhande viiendal aastal tegi komisjoni ettepaneku fondi muuta ja teatud mõttes jõuti kokkuleppele parlamendi ja komisjoni vahel, et äh, on vajadus seda teha, aga kahjuks komisjon oli sunnitud oma seadusandliku ettepaneku tagasi võtma. ja nüüd oleme jõudnud olukorda, kus äh, tõepoolest on võimalus pakkuda välja äh, parandusettepanekuid, mis puudutab Solidaarsusfondi, eriti arvestades kontrollikoja avaldust aastal kaks tuhat kaheksa, kus on mainitud piirkondlikku ja väiksemaid katastroofe ja on öelnud, et väga raske on vastata kõikidele ootustele äh, kuna määratlused äh, Solidaarsusfondi eeskirjades on liiga ebamäärased, kritiseeriti seda, et see instrument äh, ei võimalda reageerida piisavalt kiiresti ja seetõttu aastal kaks tuhat kümme otsustas komisjon äh, algatada määruse uue läbivaatamisprotsessi ning on esitanud ka komisjonipoolse seisukohavõtu üleskutse vältida varasemaid vigu komisjon tuli välja siis teatisega ja selles teatises on äh, püütud tegeleda probleemidega ja samas äh, summasid ei kavatseta muuta. mina olen töötanud välja raporti projekti, kus ma kõigepealt räägin sellest edust, mida on saavutatud äh, fondi kümneaastase tegevuse jooksul näidates üles solidaarsust nende inimeste piirkondade vastu, kes on, keda on tabanud katastroofid. kindlasti on äh, see fond omanud väga positiivset mõju mm, avalikule arvamusele. samas problemaatiliseks on olnud viivitused väljamaksetega sellest fondist, kogu see protsess on olnud väga keerukas, sest nõusoleku peab andma nii nõukogu kui parlament ja tihtipeale toob see kaasa äh, otsuste venimise ja tihtipeale väljamaksed saadetakse välja alles üheksa või kümme kuud pärast seda, kui katastroof, katastroof on toimunud. ehk eh, tehakse ettepanek eh, muuta mõisteid, määratlusi, näiteks määr-, määratleda need katastroofid, mis ei ole toime pandud inimkäe läbi seitsekümmend viis protsenti nii-öelda nendest piirkondlikest katastroofidest ei läheks sätete alla, kuna äh, ei ole määratletud selgelt piirkondlikku katastroofi ja seetõttu raportis äh, palume seda mõistet selgitada, et oleks täiesti selge, millisel alusel on võimalik äh, defineerida, määratleda selle, et mingit piirkonda on tabanud katastroof, näiteks kui on tegemist tõsise põuaga, või katastroofiga, mis äh, leiab aset pikema perioodi jooksul. ehk meil on vaja ka tähtaega, varasemalt oli see kümme nädalat äh, probleemi ilmnemisest, äh, aga seda ähm, määruse osa tuleks muuta, et võtta arvesse tegelikku olukorda. seega me püüame parandada fondi toimimist ilma äh, Ähm, selle eelarve mahu muutmiseta püüame vähendada ajalist raamistikku selleks, et väljamaksed oleks võimalik teha kiiremini ja pöörame tähelepanu ka sellele, kuidas oleks võimalik vähendada bürokraatiat ning äh, vaadata, kuidas äh, tagada koostoime pakutavate toetustega. varem oli see menetlusprotsess väga pikk otsustusprotsess, anda toetust ja siis välja, kuni selle ajani, kuni need toetused välja maksti. ehk seda perioodi me tahame lühendada, võimaldada ka nii-öelda ettemakseid, mis on oluline selleks, et kiirendada abi andmist katastroofi tagajärjel kannatanud isikutele, kes on väga raskes olukorras äh, kus nende esialgsed kulutused on väga suured, ehk me tõesti püüame kiirendada väljamaksete tegemist ning piirkondliku katastroofi mõistet, definitsiooni tuleb selgitada ning mõelda ka nii-öelda jätkumõjude kohta, kus näiteks katastroof on naaberriigis, et ka siis sellise sealt ülekanduv mõju läheks äh, et ka seda võetakse arvesse solidaarsusfondi rakendamisel ning selged markerite sätestamisel võiks olla aluseks üks koma viis protsenti SKT-st. me oleme nõus, et kriteeriumid peavad olema väga selged, aga leiame, et protsendimäär on natukene liiga kõrge inimesed peavad selgelt mõistma, kas neil on võimalus pöörduda fondi poole või mitte. seega me leiame, et protsendimäära tuleks alandada ja siis need erisätted, mis puudutavad põuda ja muud, selles osas on vaja eeskirju muuta selgemaks ja ootan kõikide fraktsioonide panust, millest oleks kindlasti väga palju abi teksti veelgi paremaks muutmisel ja ma loodan, et et meil õnnestub teha ära suur töö, mille tagajärjel äh, fondi eeskirjad muutuvad selgemaks, paindlikumaks, et tõesti fondis saaks äh, toetust anda kiiremini kui varem, kuna tegemist on olulise fondiga jah, tõesti, suur tänu selle huvitava ülevaate eest, kas keegi soovib veel midagi sõna võtta, Konstantse Kreel ja Probobinska, Kolarsko-Probinska, lihtsalt tahtsin teada, kas me üldse täna räägime minu raportist täna või see lükatakse edasi? okei okay,, I have the advice that we only open mulle öeldi, et me lihtsalt ütleme, millal on tähtajad ja ilma aruteluta, sest kui olete nõus, sest aeg on otsas. Konstantse, palun. jah, suur tänu. härra Tavakakis vabandab, et tal ei ole võimalik täna siin olla ja ta palus mul vastata või anda teile oma vastus esiteks ta soovib raportööri tänada suurepärase arvamuse projekti eest ja ta on teinud ettepaneku, et solidaarsusfond on üks solidaarsuse parimaid meetmeid ja edukamaid meetmeid, mis Euroopa Liidul on ja selle fondi lisandväärtuse üle ei ole mõtet vaielda, eriti kui tehakse, kui suurem osa liikmesriike tõesti pingutab selleks, et Euroopa Liidu tasemel anda majandusabi selleks, et võidelda äh, loodusõnnetuste vastu. raportöör on teinud ettepaneku, et selgelt defineerida loodusõnnetuste definitsioon, eriti piirkondlike loodusõnnetuste definitsioon on väga raske õnnetust ühiselt defineerida, aga selle, see on väga tähtis selleks, et meil oleks võimalik väga selgelt öelda, milliste õnnetuste puhul võib abi anda. see väldib ka tegelikult tagasi lükatud taotluste arvu, sellepärast et need ei ole lihtsalt abikõlbulikud. peale selle tahan toetada raporti arvamust, et rahastamine peab jätkuma e-, eriolukorras isegi siis, kui õnnetus ei pruugi äh, ületada abikõlbulikkuse piiri. viimastel aastatel on äh, vahendeid kasutatud loodusõnnetuste ohvrite aitamiseks liikmesriikides. kahjuks äh, vahendite kasutamine on olnud väga aeganõudev ja Ähm, vahendid ei ole jõudnud loodusõnnetusest lastatud piirkondadesse kiiresti, seepärast tuleb äh, vahendite kasutamist tõhustada, tuleb lihtsustada reegleid ja menetlusi. sellega on võimalik vähendada aega loodusõnnetuse juhtimise ja abi andmise vahel. ärge unustage, et abi andmine solida-, abi andmise kiirus Solidaarsusfondist on väga tähtis abi andmise Eh, tõhususe tagamisel, samal ajal kui me mõtleme just selle peale, et Kontrollikoda on just seda pikka aega kritiseerinud. mulle tundub, et raportöör on teinud väga häid ettepanekuid paindlikkuse tõstmisel, millega meil on võimalik leida lahendusi selleks, et saada kiiresti tõhusamaid lahendusi ja lõpetuseks tahan olla nõus komisjoni ettepanekuga, et see fond jääks äh, kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistikust välja, sellepärast et praeguses majanduslikus olukorras peab meil olema alati õnnetuste olukorras äh, piisavalt äh, vahendeid. Some additional remarks from raportöör. kas raportöör soovib veel midagi juurde lisada? Gracias, no, solo dar las gracias a, a Constanza. Aitäh sooviksin tänada Konstantsat ja ootan kõikide parandusettepanekuid, muudatusettepanekuid, et asjaga edasi liikuda. Äh, aitäh, ma näen, et ka komisjon soovib midagi juurde lisada. ei soovi, sellisel juhul palju tänu. siis ütlen edasi muudatusettepanekute tegemise tähtaja selle raporti puhul on selleks seitsmeteistkümnes oktoober ja edasi järgmised kolm raportit, mida meil ei ole võimalik täna läbi arutada, aga muudatusettepanekute tegemise tähtaja siiski edastame. kõigepealt proua Rüüle raport äh, kahekümne seitsmes november on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, siis äh, härra Manka raport äh, kahekümne seitsmes november jällegi ja proua Leela Kolaska-Bobinska raporti puhul on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kahekümne kuues november sellel aastal. suur tänu ja sellega on meie koosolek lõppenud okay,. noh, teie hinvaes. siiski pidin teile veel ütlema, kes te olete kohal, et homme hommikul on meil parlamentidevaheline komisjonide ja riikide parlamentide kohtumine. suur tänu ja koosolek on tänaseks lõppenud.